kolleegid, me alustame, kuigi ütleme nii, et äh, tühje kohti on siin saalis veel üsna palju. võib-olla mõned fraktsioonid on äh, äh, otsustanud siin Hhrutšovi äh, stiilis diplomaatiat kasutada aga igatahes mul on väga hea meel, et härra Leitfried on siia saali jõudnud, vähemalt üks sotsiaaldemokraat on siis siin saalis veel peale minu ja asepresi-, aseesimehe. kõigepealt enne kui ma tutvustan meie vana sõpra Georgi, tahaksin teile teatada, et Gerald, kes istub minu paremal käel, läheb pensionile ta lahkub oktoobri lõpus. Gerald on, on transpordikomisjonis väga tuntud inimene. ta on veel eelmisest komisjoni, komisjoni üle vana nimi oli sellest ajast siin juba. ta on siin olnud tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast, nii et, et ta on äh, vana kaardiväe esindaja, nagu me ütleme ta on spetsialiseerunud lennundusele ning on ka merenduspoliitikaga tegelenud. ta on korraldanud delegatsioonide külaskäike, teinud igasugust tööd sekretariaadis, aga mida me iganes talt ka ei ole palunud, ta on seda alati hästi teinud ta on olnud tagasihoidlik, diskreetne, ta on andnud meile väga väärtuslikku infot. tavaliselt ta äh, oskab väga hästi öelda, mida esimees tegelikult öelda tahtis ning äh, seda siis, kui esimees äh, mõne prohmaka teeb. ta teadis juba enne mind esi-, Äh, ta ei ole lasknud mulle panna oma portreed siia parlamendi seinale, nii nagu näiteks esindajatekojas Ameerikas on. ning äh, ta on tõesti olnud äh, väga hea suuna ja nõuandja kogu sekretariaadile, eriti kui uued inimesed tulevad meile tööle. ta on siis ta on olnud siin paljudele õpetajaks ja seetõttu temast hakatakse kindlasti puudust tundma ma tean, et üheks tema suureks oskuseks, millest teie ilmselt teadlikud ei ole, on see, et ta on väga hea variautor, ta on kirjutanud selle komisjoni esimehele väga palju artikleid ja kõnesid ja äh, härra Kolju äh, tõenäoliselt äh, võib teile ka seda ki kirjutada, meie oleme kirjutanud paljusid fantastilisi artikleid, millest meil aimugi ei olnud Äh, niisiis äh, ma tean, et äh, ta on selles vallas olnud väga edukas, aga nüüd ta läheb pensionile ning tahaksin Jaredit tänada siis kogu selle töö eest, mida ta on teinud. tahaksin teda tänada nii enda nimel kui ka eelmiste esimeeste nimel ja selle komisjoni liikmete nimel. ning soovime sulle edu, tervist pensionipõlveks ning loomulikult oleks meil hea meel, kui sa tõesti tuleksid meie komisjonile ka jälle külla näiteks kui me kolmekümne kaheksandat raudteepaketi ümbersõnastamist arvestame. aga suur aitäh kogu töö eest, mis sa oled te teinud ja õnnelikku pensionipõlve. okei okay,, another quick announcement We will be holding a meeting on the niisiis, kümnendal novembril äh, toimub meil äh, üheksast kuni üksteist kolmekümneni istung ja põhjuseks on see, äh, meil toimub keskkonnapäev, nii et, et me tutvume uue raportiga Keskkonnaametilt, mis puudutab transpordi indikaatoreid ning meil toimub mõttevahetus äh, äh, volinik Hedekooga äh, terve rea arengute osas. ma tean, et te tahate rääkida meretranspordi heitmetest ja heitmetega kauplemise süsteemist. nii et, et kella üheksast üksteist kolmekümneni, kümnendal novembril toimub see istung. ja nüüd on mul loomulikult väga hea meel tutvustada teile jällegi meie endist Äh, kolleegi Georg Jaržembovskit, kes on siis äh, funktsionaalsete õhuruumi osade koordinaator. Äh, nii, ja tema me kasutame seda inglise keeles lööndit fact, sellepärast et me arvame, et ta on su-, me arvame, et ta on suurepärane inimene, fabulous, aga <laughs> aga igatahes, äh, Georg, sul on sõna ja pärast seda, kui Georg on kõnelenud, toimub meil arutelu ja siis annan sõna ka härra Griffithsile ja siis jällegi arutelu. nii et, et Georg, äh, palun tee algust jutuga. kallis esimees, kallid kolleegid, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin olla ning tutvustada teile oma kolmandat raportit, ma loodan, et te olete selle kõik saanud Äh, selle, see valmistati äh, äh, mu peadirektoraadi poolt ette kuna Peter ja mina peame oma esinemisaja pooleks jagama, siis ma teen väga lühidalt ja ning tahaksin seda piiratud aega, mis mulle on antud teile, teie küsimustele vastamiseks kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et äh, nende funktsionaalsete õhuruumi osad äh, loomise protsess on olnud väga pettumust valmistav ja põhjus on selles, et äh, me tahame luua üheksa sellist õhuruumi osa ja liikmesriigid peavad siis äh, siin pearolli mängima ja liikmesriigid peavad otsustama, millised äh, riigid tahavad koostööd teha, me alustame siis nii-öelda alt üles, kui me oleks ülevalt alla asutanud, lähenenud asjale, oleks asi teistsugune. nii et mis puudutab neid õhuruumi osasid, siis viie osas isegi kokkulepe on veel allakirja, allakirjutamisel Põhja-Euroopa, Balti, äh, Edela, Vahemere ja nõnda edasi nii et, et ja pärast seda, kui need kokkulepped riikide vahel on alla kirjutatud, peavad veel liikmesriikide järelevalveorganid alla kirjutama äh,, äh, äh navigatsiooniteenuste pakkujad peavad alla kirjutama lepingut ja kui me tahame, et see kõik oleks läbi neljandaks detsembriks kaks tuhat kaksteist, ja muide, eh, transpordiministrid möödunud aastal otsustasid, et protsessi tuleb kiirendada, aga igatahes oleks vaja, et selle aasta lõpuks kõik riigid eh, kokkulepetele alla kirjutaksid ja aasta lõpule sugugi kaugel. Vii-, viis eh, lepingut on veel allkirjastamata. minu, mõned minu kolleegid ma ütlesin, et, et need lepingud peaks olema allkirjastatud aasta lõpuks, aga tõesti, olukord on praegu vett, pettumust valmistab. nelja äh, õhurumi osas on siis alla kirjutatud siis äh, Iiri ja Briti ja Taani, Rootsi omad toimivad hästi, seal on meil näiteid parimate tavade kohta, näiteks Taani-Rootsi äh, kokkulepe. Nad on moodustanud valdusfirma ning on ühendanud siis kaks ähm, navigatsioonitee-, lennunavigatsiooniteenuste osutajat, nii et, et nad on leidnud siis sellise valemi, mille abil ühendada kaks erinevat institutsiooni ja panna nad tõhusalt koostööd tegema. minu arvates on see väga hea näide parimat äh, parimate kogemuste kohta, nii et, et Iirimaa, Suurbritannia ja Taani-Rootsi koostöö on väga hea näide nüüd eh, Kesk-Euroopa funktsionaalse õhuruumi osa leping on ka alla kirjutatud, aga me peame veel vaatama, kuidas seda koostööd eh, korraldada. ja kõige rohkem probleeme valmistab meile siis Kesk-Euroopa oma eh, FABEC, nagu me teda kutsume, see on kõige olulisem, sellepärast et see hõlmab viiskümmend viis protsenti Euroopa Liidu õhuruumist Äh, kokkulepe on küll alla kirjutatud juba möödunud aasta detsembris ning Fabek on äh, pidanud ka väga palju äh, istungeid, aga mingeid käegakatsutavaid tulemusi ei ole. kõik on jäänud kiristunud positsioonidele, üritavad kaitsta oma sissetulekuid, oma territooriumit ning mul on tunne, et et äh, mõte, asja mõte on ju tegelikult äh, teha selles funktsionaalses õhuruumi osas midagi koos, aga see mõte ilmselt ei ole veel neile kohale jõudnud. ma äh, kirjeldasin seda asja võib-olla väga karmides toonides, aga minu ülesanne on olla objektiivne vaatleja ning teile olukorrast objektiivselt aru anda. ma arvan, et kõigepealt peaks liikmesriigid üles näitama pühendumust ja võtma kohustusi. liikmesriigid nõudsid, et asjale tuleb läheneda altpoolt ülespoole, nad ei soovinud ülevalt poolt alla lähenemist. seega on nende ülesanne need funktsionaalsed õhuruumi osad äh, korraldada sellel kolmel tasandil, mis on vaja ja mitte ainult alla kirjutada neid riikidevahelisi lepinguid, sellepärast et siin tekivad alati need naljakad küsimused liikmesriikide suveräänsusega ja, ja rahvusvahelised lepingud ja nõnda edasi, aga pärast pärast kokkulepete allakirjutamist tuleb astuda ka muud sammud selleks, et töö saaks toimida tõhusalt ning ärge unustage, et me ei tee seda lihtsalt äh, for-, formaalselt. me tahame, et need äh, õhuruumi osad äh, ka omaksid mõju keskkonnale, parandaksid süsteemide toimimise tõhusust ja niisiis ma arvan, et selleks, et et äh, liikmesriigid tõesti, liikmesriikide transpordiministrid oma kohustusi täidaksid, oleks vaja, äh, et äh, transpordikomisjon kõneleks nõukoguga, ma tean, et te juulis juba kõnelesite Ungari tollase eesistujaga, samuti ka Poolaga, tulevase eesistujaga võib-olla te viitate siis, võib-olla annate mõista, et te ei unusta seda teemat ja räägite eesistujamaa Poolaga veel kord nendest funktsionaalsetest õhuruumi osadest ja näiteks noh, Balti, Balti, seda Balti faabi ei tohiks ju olla väga raske luua. ja kui äh, komisjoni liikmed seda raportit loeksid ja äh, vaataksid siis, millises äh, funktsionaalses õhuruumi osas on nende, nende liikmesriik, äkki räägiksite oma ministriga ja küsiksite, et kuulge, me kõik leppisime selle õigusakti osas ju kokku, aga mida te teete selle rakendamiseks Äh, sest äh, äh, me ju teame, et parlamendis me võtame vastu häid seadusi, aga need seadused on midagi väärt ainult siis, kui nad ka ellu rakendatakse ja liikmesriigid on need, kes peavad ju seadusi ellu rakendama. nii et, et pikemalt ma sellel teemal ei räägi. ma arvan, et Brian, Brianile otsa vaadates muu, muu asi oleks juba, igasugune muu jutt oleks juba ilmselgete asjade kordamine, nii et, et seda ma tegema ei hakka. nii et, et Äh, Grossi raport, mis puudutab äh, teekaarti äh, üldse Euroopa transpordi vallas, siin punktis seitseteist raportöör nõuab, et tuleks ühendada need üheksa funktsionaalset õhuruumi osa vähemateks, selleks et, et parandada nende toimimist. ma tahaksin öelda juba, et Iirimaa, Suurbritannia, Taani ja äh, Rootsi tegelikult on juba sellele teele asunud, nad on uurinud võimalusi, kuidas need äh, kaks funktsionaalset õhuruumi osa üheks sulandada. nii et, et äh, nende nelja riigi töö on väga heaks näiteks selle kohta, selle raportori ettepaneku kohta, nii et, et aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele, kui ma seda suudan ja räägiksin ka konkreetsematest Euroruumi osadest, kui küsimusi nende kohta on, aitäh. Well, thank you very much for that, George. suur tänu, Georg ja sind ei üllata kohe kindlasti, et härra Kross soovib esitada esimesed küsimused. suur tänu, härra esimees, kallis kolleeg Georg, suur tänu kogu selle töö eest, mis olete ära teinud. suur tänu selle ettevalmistuse eest ma arvan, et nii nagu ka sina oleme ka meie tulemise pärast natukene pettunud, see ei puuduta küll mitte sinu tööd, me teadsime, et töö ja ülesanne ei olnud äh, lihtne, muidu me poleks ka koordinaatorit ametisse pannud, kuid minu jaoks jääb ikkagi veel mõistetamatuks, et see protsess nii aeglaselt edasi läheb. sest kui me seda asja sooviks kolmes punktiks kokku panna, siis võiksime öelda, et me soovime kulusid kärpida ja kõik liikmesriigid soovivad äh, ju kulusid kokku hoida. funktsionaalsed õhuruumised toovad ka rohkem tõhusust ja tõhusus toob endaga automaatselt kaasa rohkem julgeolekut ja me soovime ka vähem CO2 heitmeid nii et tõesti, kui me sõnumeid väljaspoole anname, siis me peaksime neid aspekte, mis võib-olla te-, selle tehnilise teema puhul peaksid ka leidma mainimist ja sõnumid väljapool on väga tähtsad. ja siit ka minu küsimused, esiteks kuidas näeb koordinaator tulevikku, kuidas parlament võiks kaasa aidata või isegi sekkuda selleks, et seda asja edasi viia ja teiseks seal, kus see pole võimalik, äh, jätkem pol-, poliitiline tahe sel, see, et seda olemas pole kõrvale. ehk et seal, kus need asjad hästi toimivad, seal on meil võimalik, on olnud meil võimalik need äh, probleemid funktsionaalsete õhuruumi osadega ületada, nii et need oleksid minu küsimused äh, ja ma olen endale teinud selgeks, et äh, meil on ka vaja selgeks teha, millises suunas me soovime edasi liikuda ja kus me peaksime sekkuma, sest kõik fraktsioonid on veendunud, et funktsionaalsed õhuruumi osad ei ole mitte ainult äh, head, vaid et tõesti tähtajaliselt oleks vaja ka siis kas selle aasta lõpuks või kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks need osad siis ka ellu viia. suur tänu, härra Elka Trui, palun järgmisena suur tänu, härra esimees mina tänan ka kolleeg Jaržembovskit selle sissejuhatuse eest ning ta tegelikult ütles vägagi selgelt, mis temal südamel on. nimelt, et asjad ei liigu edasi, see ei üllata mind ka üleüldse mitte, sest me tegelikult juba päris pikka aega teame, et need asjad nii on. ning me peaksime nüüd hakkama asju õigete nimedega nimetama dokumendile allkirja andmine on üks asi, aga rakendamine äh, teine asi ja nüüd transpordikomisjonis peaksime võib-olla mõtlema selle peale, kuidas liikmesriikidele rohkem survet avaldada, sest tegemist ei ole mitte esimese katsega äh, ühist äh, õhuruumi luua, me alguses üritasime seda vabatahtlikul pinnal teha ja nüüd tuleb kuidagi seda teha seadusandluse kaudu selle alt ülespoole lähenemise kaudu, nii nagu liikmesriigid seda ka soovisid. me tõesti loodame, et see liigub edasi, kuigi praegu veel ei liigu ja me peaksime väga ranged reeglid paika panema üld-, selleks, et üleüldse midagi edasi liigutada. meil on ju nüüd aega ja ma arvan, et nii Transpordikomisjon kui ka Äh, volinik ja komisjon ja vastav volinik peaksid mõtlema selle peale, kuidas meil oleks võimalik äh, soovitud tulemusele jõuda ja see, mida Mathieu ütles, on ka väga tähtis, sest tegemist äh, on ka tehnilise küsimusega, tehnilised küsimused tuleb lahendada samamoodi nagu ka organisatoorsed küsimused. kuidas on olukord seal personali eeskirjadega näiteks äh, Need on asjad, äh, mida meie võib-olla siin Euroopa poolelt võiksime ka kiiremini liikuma lükata ja võib-olla saaksime ka konkreetseid ettepanekuid teha. me võiksime ju üritada erinevad osapooled ühe laua taha kokku tuua ning härra Jaržembovski, võib-olla oleks meil siis võimalik koos komisjoniga ka tõesti nii-öelda rünnakut alustada esirindel olla. võib-olla on teil mingeid ettepanekuid selle kohta, kuidas mõlemad mainitud institutsioonid võiksid kõik osapooled läbirääkimiste laua taha tuua selleks, et see asi hakkaks kuidagigi liikuma. ja meil on vaja ka avalikkusele selgeks teha, et tegemist on väga tähtsa küsimusega. me räägime siin julgeolekust, me räägime tõhususest ja me räägime ka keskkonnast, meil on vaja ka keskkonna eesmärgid, keskkonnakaitse eesmärgid täita. ja tähtis on ka see, et see ühtne Euroopa taevas ka tõesti rea-, reaalselt äh, jõustuks. nii et meil tuleb tõesti üritada sinna selle osas liikuda edasi. proua Maisner, jah, suur tänu. siin juba öeldi, et need asjad ei toimi, see on meile suureks pettumuseks, kuigi me kartsime seda. Georg, võib-olla mäletad, et ma kunagi ütlesin sulle, et ma tean, et sa oled selline korralik, asjalik inimene ja et võib-olla sul õnnestub valitsusjuhte ja riigipäid veenda, neid, kes allkirja dokumendile annavad. ja ma arvan, et meil on ühised eesmärgid, meie soovime ühtset Euroopa taevast ja me peaksime mõtlema, kuidas ja mida teha selleks, et seda projekti toetada sa oled väga paljude inimestega paljudes riikides rääkinud ja allkirjad on tõesti üks asi, kuid teiselt poolt tuleks mõelda ka selle peale, kuidas rakendada seda, millele allkiri on antud. võib-olla me saaksime selle eesistujariigiga ühendada. Poola eesistujamaana on nüüd võib-olla teinud äh, Balti funktsionaalse õhuruumi osaga edusamme edasi teha ja nüüd järgmisena võiksid taanlased olla järgmised, kes oma eesistumisperioodil üritaksid oma õhuruumi osa edasi viia ja oma transpordiministreid või ka teisi liikmesriike nõukogus veenda, et on vaja selle projektiga edasi liikuda nii et võib-olla me peaksime vaatama, et kelle poole pöörduda, kelle poole mitte, et kes on see vastutav isik, mida me saaksime teha selleks, et need, kes võib-olla siiamaani on hambaid näidanud, et me need kuidagi ümber piiraks ja siiski üritaks nad äh, neid veenda. ja siis võib-olla mõtleksime ka selle peale, mida me kodus saaksime teha, võib-olla me peaksime teavituskampaaniaid tegema, võib-olla lennuettevõtjatega, võib-olla ka mingite suuremate majanduslike jõududega, selleks et me niimoodi mitte ainult valitsusjuhte ja ministreid ei mõjutaks, kes võib-olla siiamaani sõnad vastu on ajanud, vaid et me saaksime ka tõesti avalikkuse enda selja taha. suur tänu, proua Foster, palun, see ECR fraktsioonist. suur tänu, härra esimees ja suur tänu härra Jaršenbovskile tema sissejuhatuse eest. ma ei ole pessimist, aga mind ei üllata see, sest kui Georg ei suuda seda olukorda lahendada, siis ma ei kujuta ette, kes seda üldse võiks teha ja ma olen nõus, see tõesti ei ole piisavalt ja ühtse Euroopa tea-, taeva seadusloome üle äh, kakeldi väga palju, jah, me tõesti lennujaamasid ja lennuettevõtteid võime üles kutsuda äh, seda projekti toetama, sellepärast et üks võtmeküsimusega täht-, äh, küsimusi oli siin just äh, reostus, lennuhinnad ja sellega on seotud veel väga paljud muud lennuliikluse reguleerimise asjad, nii et tõesti need asjad ei ole liikunud edasi nii kiiresti, kui oleksid pidanud. nii et kui tõesti me oleme liiga ambitsioonikud, kui me loodame, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see projekt tõesti jõustub, oleks tore, kui ta jõustub, aga me peaksime olema realistlikud. ja minu jaoks valmistas kõige rohkem pettumust seda, see, et need liikmesriigid äh, on küll dokumendile alla kirjutanud ja me teame, et neis on äh, huvi teatud äh, riikides tõesti äh, lennujuhid on väga professionaalsed inimesed, kuid äh, nad on liikunud tahaplaanile ja üha vähem liikmesriike ja valitsusi näitavad üles huvi. Georg võib küll pöörduda nende poole, kuid mitte midagi ei tehta ära. ja see ei ole selle komisjoni äh, töökavas. liikmesriigid on dokumendile alla kirjutanud ja peavad seda edasi viima. see on sarnane nagu Caesari puhul sest tegemist on suure kavaga äh, lenn, liiklushalduses asju edasi viia. ja ma tahaksin tõesti komisjonilt teada, kui palju nemad on ära teinud mul oli väga hea meel kuulda, et Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani olid need, kes alguses sammu edasi tegid, aga tundub, et äh, komisjon, vähemalt minu teada Ühendriigis asjad toimisid väga hästi, aga nüüd on Ühendriigis need plaanid tagasi lükatud nii et ma tahaksin teada, mida volinik selle kõige kohta ütleb ja mul, tahan, et mul oleks võimalik veel kord sõna võtta siis, kui volinik on oma märkused teinud. ja suur tänu, Georg, ma ei tahtnud sind isiklikult rünnata. ma arvan, et me saame teha, mida meil on võimalik teha, kuid me ei tohi ära unustada, et lennundus on äritegevus, lennuettevõtted on äriettevõtted, nad teavad, mida on vaja teha nii et äh, nemad peavad ka tegema lobitööd valitsuste juures, nii et me kõik üheskoos peaksime siin tõuke andma, suur tänu. suur tänu. jah, pärast härra Griffithit äh, saate võimaluse veel kord küsida, härra Kohlitšek, palun. Vítám našeho váženého ex-kolegu pana Jařembovského. Chtěl bych ho ujistit, že nadále. Suur tänu meie kunagisele kolleegile härra Jaržembovskile ja mina võin talle kinnitada, et mina isiklikult üritasin küll komisjonile päris palju survet avaldada. aga nüüd see Kesk-Euroopa funktsionaalne õhuruum, tegemist on tõesti äh, lahtise haavaga juba seda päris pikka aega. mina Tšehhi parlamendis olin raport to-, raportöör rahvusvahelise kokkuleppe kohta, mis puudutas lennuliiklust aga mulle tundub, et praegusel hetkel jäi kõik lapsekingadesse pidama, mitte midagi edasi arendatud ja see Kesk-Euroopa funktsionaalne õhuruumi osa sellele peaks uuesti hinge sisse puhuma. tšehhid ja Slovakid tegid algselt päris korralikult koostööd ja ka pühendunult, aga siis mingil hetkel kadus see vaim ära, nii et nüüd me peaksime need neli osapoolt uuesti läbirääkimiste laua taha tooma. austerlased arvasid, et nemad on kõige paremad, ungarlased polnud tegelikult tehniliselt kunagi juhtival kohal olnud äh, eriti just äh, suurte lennukite puhul. ja nüüd Tšehhis ja Slovakkias oleme me öelnud, et, äh, et õhk on nii-öelda nagu meie ema. ja peale selle on meil ka veel Serbia ja Makedoonia, kellega tuleb arvestada, seal on väga palju mägesid, siis on veel Montenegro ja nimetatud kolme riigi õhuruum tuleks ka kuidagi ära katta, kuidas me seda teeme, ja mis saab Islandist? Island alustas läbirääkimisi, liitumisläbirääkimisi ja nagu öeldud, meil on seal väga palju lahtisi küsimusi, mis tuleb äh, lahendada. ja ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me seda kõike äh, ka teeme nii, et me kaasaksime kandidaatriigid. mis on põhilised probleemid? mitte ainult Kesk-Euroopas, ma arvan, et meie oleme oma kodutöö ära teinud, me lõpetasime läbirääkimised Horvaatiaga ja nüüd me võiksime tõesti üritada eh, teha suure sammu edasi. kuid on veel ka teisi õhuruumi osasid, kus asjad toimuvad paremini kui meil, kuid meil on väga palju erinevaid liikmesriike, mis tuleb ühise katuse alla tuua ja iga riik arvab ise, et tema on leiutanud eduvalemi ja just sellepärast on see asi ka kõik nii aeglaselt edasi liikunud grazie a Jarzembowski per la presentazione e l'aggiornamento. Ma io... Ja, aitäh selle sõnavõtu eest, selle kohtumise eest, ma saan ainult kinnitada kolleegide arvamusi. me oleme tõepoolest väga pühendunud sellele eesmärgile, me leiame, et funktsionaalsete õhuruumi osade loomine on väga oluline. Nad on, mängivad väga olulist rolli ühise Euroopa taeva loomisel, me kõik teame seda. mina ise tahaksin näha asja praegu natuke laiemalt, mitte ainult Euroopa Liidust lähtuvalt. me peaksime heitma pilguga ida poole ja lõuna poole, arvestama Euroopa Liiduga assotsieerunud riikidega või naaberriikidega, kes samuti võiksid selle töö vastu huvi tunda areng on jäänud toppama väga paljude õhuruumi osade puhul. see on seotud ka poliitilise ebastabiilsusega Vahemere piirkonnas. Vahemere lõunakaldal on väga palju probleeme Araabia riikides, aga juba varemgi oli probleeme me peame püüdma leida ühise lähenemise, mis meil seni ei ole õnnestunud. suur tänu, mitte keegi teine ei ole rohkem sõna soovinud, siis tahaksin ka mina teha mõned märkused, kui tohin. kõigepealt on väga ebaharilik, et olen sajaprotsendiliselt nõus proua Fosteriga, aga täna on see päev, ma olen proua Fosteriga ühel nõul sajaprotsendiliselt ja isegi rohkem. võib-olla peaksite mingi pressiteate selle kohta tegema, kui tal on täiesti õigus, kui ta rääkis sellest aeglusest liikumisest pol, poliitilise tahte olematusest, kõikidest nendest probleemidest. ja ma arvan, et seda tuleb ka selgelt välja öelda me palusime tööstussektorit ja ka liikmesriike, et nad äh, kaasaegsete, et nad liiguksid nagu kaasaegsed reaktiivlennukid, kuid tundub, et äh, mulle tundub, et äh, kui siin osad liiguvad äh, Boeing seitse neli seitse liik kiirusel, siis mõned teised ratsutavad alles kaameli seljas. nii et äh, me, siin on tõesti väga suur lõhe selles osas, kuidas me edasi liigume ja ma hindan väga kõiki neid härra Jaršenbovski jõupingutusi ja olen nõus sellega, mida öeldi, et kui Georg ei suuda neid asju edasi lükata, siis no tõesti, mul pole tõesti aimugi, kuidas neid asju liikuda, isegi siis, kui võib-olla siin korraliku suure pommi ehitaks. kui me vaatame funktsionaalseid õhuruumi osasid, siis see tõesti väga tähtis ja siin ei ole meil äh, tõesti poliitilist tahet, see Kesk-Euroopa funktsionaalne õhuruumi osa on kõige tähtsam ja seal on vaja ametiühinguid, lennujuhte, nemad on need, kes kardavad, et toimuvad streigid ja tegelikult on juba sellega hoiatatud. teatud tagatisi on võimalik anda, aga ma arvan, et see on see probleem, nii et tegemist on poliitilise probleemiga ja see toob kaasa järgmise küsimuse. ma olen täiesti veendunud, et kui poliitiline tahe nendes riikides, kus meil on probleem, oleks olemas, siis need asjad liiguksid edasi. nii et tegemist ei ole tehnilise probleemiga, tegemist ei ole tsiviillennunduse probleemiga, tegemist ei ole õhuruumi osaga eh,, probleemiga ei ole ka mingi lennuettevõtte probleem, tegemist on poliitilise probleemiga eh,, mis tuleb sellest, et mõned valitsused ei taha ja ja mõned teised valitsused lihtsalt ei ole piisavalt mehed, et neid asju edasi lükata. nii et see on see, millest me siin räägime. võib-olla tõesti surve avaldamine Taanile eesistujana tõesti panna see oma eesistumise tegevuskava järgmise aasta alguses on hea ei ole ette planeeritud mingit mitteametlikku ülemkogu Taani eesistumise ajaks. ma arvan, et see oleks suurepärane võimalus pidada maha mitteametlik ülemkogu Taanis ja see võiks olla siis osa Taani eesistumisest. vaatan komisjoni poole, et ta noogutaks, et seda asja edasi lükata, tõugata siis see, mida härra Kohlitšek ütles ja ka proua Fidanza, jah, tõesti, neil on õigus aga ma arvan, et Euroopa Liit ei saa praegu Islandile ette kirjutada, mida ta peaks tegema, kui me isegi oma ülesandeid ei täida. me võime Serbiale, Montenegrole küll öelda, mida nemad peavad tegema, kuid samas me ise seda ei tee. nii et äh, ma arvan, et me ei peaks siin viskama kividega, äh, kivisid teiste kapsaaeda, kui me ise hakkama ei saa, nii et me peaksime endale selgeks tegema, mis on vaja teha ja ma tõesti tõesti, mul on väga hea meel, et me, Georg, sinu käest selle informatsiooni saime, sest sa tulid siia, ütlesid, et kuulge, kutid, meil on siin probleeme, need asjad ei liigu edasi. jah, me ei kuulnud siin seda tavalist Euroopa sõnamulinat, me kuulsime sinult, et meil on probleeme selle asja lahendamisega ja miks, sellepärast et liikmesriigid ei täida oma kohustusi nii et suur tänu selle eest ja ootan nüüd põnevusega sinu vastused meie kolleegide küsimustele. üritan teha hästi lühidalt, teades meie ajakava ja seda, et kõigil on palju teha. ma arvan, et küsimus ei ole tõesti tehnilistes probleemides, on küll mõned tehnilised probleemid, aga need ei ole kõige tähtsamad probleem on selles, olen täiesti nõus, tegemist on ministrite poliitilise tahte probleemiga. teatud ministrid ei taha isegi minuga mitte rääkida, sest nad peaksid siis midagi ütlema funktsionaalsete õhuruumi osade kohta, aga neid ei taha teist rääkida, see ei huvita neid. Neil on seal raudteeprobleemid, maanteel probleemid võr-, teevõrgustike probleemid, nii et nad ei taha sellest rääkida minuga, sul on tõesti õigus, neile tuleb see tuleb panna uuesti ministrite poliitilise tege-, poliitilisse tegevuskavva, miks? kui me vaatame, kuidas nüüd parandusi sisse viia, siis kohe alguses ma isegi hakkaks nüüd küsima, et kas meil tõesti on vaja kõiki neid lennukontrolli ja lennujuhtimise asju, see pole üldse mitte vajalik. kui me soovime tõesti kulude tõhusust ja julgeolekut, siis on päris palju asju, mida on võimalik teha, ma ei hakka siin protsente ette lugema, aga kui te vaatate riiklike lennuteenuste pakkujate töötajaid, olgu see nüüd osa ministeeriumist või, või osa eraettevõttest, siis vähemalt viiskümmend protsenti inimestest, kes seal töötavad, on tegelikult toetavate teenuste pakkujad, nad ei ole kontrollijad, tegemist on äh, jah, tõesti, lennukontroll koolitab inimesi välja ja funktsionaalsete õhuruumide osade küsimus ongi selles, kuidas me saaksime oma tööd tõhusalt korraldada. näiteks, kui funktsionaalse õhuruumi osas lepitakse kokku, et üks riik või üks organisatsioon tegeleb kogu grupi jaoks lennukontrolliga, siis ülejäänud saavad keskenduda IT-le, siis kolmas saaks avalikele hangetele keskenduda, nii et meil oleks võimalik ülesandeid jagada, parimad inimesed õhuruumi sees kokku tuua ja see tähendab seda, et igaüks ei peaks kõike eraldi tegema, me oleksime tõhusamad, vähem oleks inimesi vaja ja tulemused oleks paremad, kuid praegusel hetkel igaüks eh, eh, sepitseb omaette, mitte keegi ei soovi mitte millestki loobuda, isegi kui me soovime olla tõhusamad, et meil on näiteks äh, lennukoridor ühest riigist teise punktist A ja B ja see tuleb äh, läbi kolmanda riigi teha, siis mitte keegi ei puuduks seda, sellepärast et kartakse midagi kaotada. nii et tõesti, kui ühe ruumi sees ei ole võimalik asju lahendada, iga liikmesriik võitleb ainult iseenda huvide eest siis see õhuruumi osana toimimine tegelikult ei ole võimalik. riiklikud järelevalveasutused on küll väga toredad, aga neil ei ole mitte mingit mõju ja ministritel on ükskõik, nad kardavad, et kui nad selle küsimusega hakkavad tegelema, siis tekib probleeme ametiühingutega, kuid probleeme ei teki ametiühingutega, olen nendega rääkinud. kui te vaatate lennundust, siis see kasvab järgnevatel aastatel isegi kui ühe õhuruumi osa sees ühte asja hakatakse tõhusamalt tegema ja mingit osa personalist pole vaja enam selle ülesande täitmiseks, siis seal on küllalt teisi ülesandeid, nii et mitte keegi ei kaota oma tööd. olen alati öelnud ametiühingutele, et ärge võidelge funktsionaalsete õhuruumi osade vastu, te ei kaota oma tööd. kardetakse, et kõik äh, ei saa teha kõike nii et meil tuleb tõesti vaadata häid näiteid, me viime kõik ühe laua taha kokku, me leiame valdusfirma, mis tegeleb ülesandega tõhusamalt, siis on seda võimalik teha meil on ka teisi lähende näiteid nagu DFS, mis oli osa riiklikust ministeeriumist, siis hiljem eraettevõte ja praegusel hetkel on seal kolm kategooriat inimesi, lennujuhid istuvad ühes ruumis, teevad täpselt ühte sama tööd. üks on vana riigiametnik, üks on uus uue ettevõtte töötaja, kolmas on lihtsalt äh, lennu, lennundusohvitser, kõik saab, kõik saavad oma palka, kõikidel säilivad pensioniõigused ja puhkuseõigused nii et ei ole vaja tegelikult töötajate õigusi puudutada ja, ja sellegipoolest on võimalik leida uusi viise, kuidas koostööd teha ja just sellepärast ma ütlengi, et meil on vaja tegevuskavasid. kõik ei ole võimalik muuta päevapealt, kuid meil oleks iga õhuruumi osa jaoks vaja tegevuskava, kuidas olla tõhusam, kuidas kaitsta rohkem keskkonda ja nii edasi. see on poliitiliselt väga tundlik küsimus ja ma olen teiega täiesti nõus ministrid peavad hakkama seda ülesannet õhuruumi osade kaupa vaatama ja mõtlema, mida me tahame ja kuidas seda saavutada. ja kolmandate riikide küsimus, ka selle kohta on meil väga hea näide. Kesk-Euroopa funktsionaalses õhuruumi osas on nad omapoolselt ka Horvaatia äh, ühendanud ja nii, et liikmesriigid ise peavad vaatama, kes soovib liituda, nii et kui ma rääkisin, et Serbia võiks äh, kutsuda üle ühinema, siis nad ütlevad, et ei, et ärgem parem puutugem Serbiat, vaadakem seda, äh, seda Lääne-Balkanit siin, siin on auk, nii et see auk tuleb ära täita. nii et ma olen küsinud äh, õhuruumi asjadelt, et kes soovib need riigid enda hõlma alla võtta, nii et tegemist on liikmesriikide küsimusega, komisjon, mitte komisjoni küsimusega liikmesriigid nõuavad, et neile antaks rohkem aega kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, isegi kui nad on lubanud seda protsessi kiirendada, samal ajal me teame, et neil on tõesti väga palju vaja teha selleks, et see protsess käima lükata tõesti, tegemist on äh, liikmesriikide küsimusega, nemad peavad üles näitama poliitilist tahet ja mõned äh, tööstusettevõtete esindajad ütlevad, et Äh, jah, siin äh, volinik Kallas võib mingid SAS-i paki vastu võtta, aga mina ütlen neile kõigile, et äh, olge ettevaatlikud. me oleme töötanud väga aeglaselt, esimene pakett kaks tuhat neli, teine pakett kahe tuhande üheksandal aastal ja praegusel hetkel komisjon ei saa mitte midagi teha, sellepärast et vastavalt seadustele, mis me ise oleme vastu võtnud, liikmesriikidel on aega kuni neljanda detsembrini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. teiseks kui me soovime uut paketti, selleks, et me nüüd hakkaksime kasutama põhimõtet alt üles, mitte ülevalt alla nagu varem, siis komisjonil otseselt selleks, et kasutada nüüd ülevalt alla põhimõtet, mitte vastupidi, siis komisjon peaks uuesti hinnangu läbi viima ja vaatama, kas see on võimalik ja kuidas seda teha. ja isegi siis, kui me esitleks seda kolmandat paketti, siis ka selle paketi projekti valmis tegemine võtab vähemalt kaks aastat ja siis vähemalt aasta kaks veel, kuni liikmesriigid selle rakendavad, nii et me räägime praegu aastatest kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui see asi üldse läbi läheb. ja sellepärast ütlengi mina, ei, liikmesriigid on kohustatud äh, õhuruumi osasid korraldama ja parlament ja komisjon käsikäes peavad avaldama survet liikmesriikidele, et nad teeksid seda, mis äh, nad peavad tegema see on parim viis ja oleks hea, kui teatud valdkondades me tõesti lennundusettevõtete ja lennujaamadega koostööd teeks samamoodi, et kui me korraldaks avalikke üritusi, korrald-, kutsuks kohale ka ministreid, sest ma arvan, et on väga tähtis, et meid toetaks ka avalikkus, samamoodi nagu ka tööstus selleks, et me ei alustaks uut suurt vooru, seda kõike on võimalik teha selle vooru raames ja seepärast tänan teid kõiki, kui te siin nüüd Islandit veel tahate tõstada, siis tõesti ausalt öeldes see on probleemiks. ma ütlesin neile, et kui nad soovivad Euroopa Liiduga ühineda, siis nad peaksid üle võtma meie süsteemi, kuid islandlased ütlevad, et me ei ole praegu äh, liike ja meie süsteem on lihtsam ja olgem ausad, tõesti, nende lennukontroll toimub telefoniliinide kaudu, tegemist on ookeani taga olevasse süsteemiga, nii et see pole mitte nii tähtis ja sellepärast olen ma ka täiesti nõus sellega, mida ütlesid Kesine ja teised. iga parlamendisaadik peaks ka oma koduriigi ministriga rääkima ja küsima, et mida tehakse Itaalia saadiks võib küsida oma ministrilt, äh, et millal minister on valmis sellest küsimusest rääkima ja milliseid riike ta soovib õhuruumi osas kutsuda, sest me tõesti, me praegu üritame kontakte luua, kuid midagi suurt veel ette näidata ei ole, nii et jätkakem tööd. saatke mulle lihtsalt ähm, mõni e-kiri, kui te soovite, et ma veel küsimustele vastaks. suur tänu ja nüüd anname sõna härra Peeter Griffithile kes on äh, selle tulemuslikkuse hindamise organi esimees, kes räägib äh, pigem tehnilistest edusammudest kui sellest, et poliitilist tahet ei ole. ta räägib nendest probleemidest, mis seal oli, see tulemuslikkuse hindamise organ oli sõltumatu ja see hindab äh, seda, kuidas ühtse Euroopa taeva kava siiamaani on ellu viidud. härra Griffith, sõna on teil. esimees, aitäh lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud Georg, aitäh, et mind täna siia kutsusite, seda arutelu kuulates äh, jäi mu, äh, loodan ma, et vähemalt mõned teie küsimused saavad vastuse ja ma olen täiesti kindel, et on mõned asjad, mida te saaksite ära teha ja oma sõnavõtu lõpus ka käsitleksin neid. kes te võib-olla ei ole tuttavad selle tulemuslikkuse hindamise kavaga, Teile tahaksin öelda, et see kava on olnud jõus kuskil äh, aasta juba, me panime kahekümne seitsmendal septembril möödunud aastal eesmärgid paika ning selle aasta kahekümne kaheksandal septembril me esitasime siis raporti Euroopa Komisjonile Äh, siis äh, Ühtse Euroopa Taeva komisjonile tegime seda. Äh, see kokkuvõte, mida te siin slaidid, slaididel näete, te näete, me üritame säilitada horisontaalset lendude tõhusust, ähm, seitse koma viis protsenti on see kasvanud aastate jooks-, aasta jooksul ja tahaksime säilitada ka asja, seda süsteemi säästluslikumaks muuta ning tahaksime ka hilinemisi väheneda, hilinemise aegu vähendada aga see tähendab, et kuna meil on üheksa koma kaheksa miljonit lendu, siin eh, to tohutult palju inimesi töötavad, nii et kuus koma kaks miljardit on see summa, millest me siin räägime. ja selle perioodi jooksul me kulutame siis kaheksateist koma üheksa miljonit eurot, eurot eh, lennu juhtimisele niisiis, kahekümne kahel riigil me oleme palunud äh, läbi vaadata oma kavad, et me tõesti neid äh, sihtmärke suudaksime ka saavutada. ning me paluksime siis äh, tähelepanu punktile, pöörata punktile viis, see tähendab üheksa koma kakskümmend kuus miljonit viivitust selle perioodi jooksul, kui me seda äh, Äh, eesmärki ei saavuta ja kui vaadata jällegi neid funktsionaalseid õhuruumi osasid, millest Georg rääkis, siis siin tegemist on, selle taga on tõe arvud ja äh, need eesmärgid tõesti tuleb saavutada, sellest sõltuvad kõik üldse Euroopa taeva ülejäänud eesmärgid, sest need eesmärgid ei toimi ju isolatsioonis, vaid koos. vaatame nüüd asju üksikasjalikumalt. niisiis, mida me tahame äh, me tahaksime tasakaalustada kulusid ja keskkonnamõjusid äh, Äh, samas kui lennuliikluse hulk kasvab, me tahaksime ühikumaksumusi vähendada, nii et, et siin slaidil te näete see lõhe selle vahel, mida me oleme palunud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eesmärgid on sinine tulp ja, ja hallid on need, mida me oleme siis tegelikult juba saavutanud. Need äh, eesmärgid, mis me oleme kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks seadnud, ei ole väga kõrged kaks tuhat neliteist äh, on see eesmärk, mis on meile tõesti oluline. ja te näete ka, kui palju see maksma läheb ja kui palju lähevad maksma viivitused. üheksasada kakskümmend kaks miljonit ja see on suur raha tööstus, majandusharule, mis juba isegi kannatab nii et, et tegemist on konkreetsete arvudega, mida oleks võimalik saavutada järgmine slaid, palun. nüüd, kui vaadata seda äh, vahet, äh, siis äh, siin on välja toodud need riigid, millel on probleeme eesmärkide saavutamisega. Ungari, siis Taani, Rootsi, Ühendkuningriik, Poola, Hispaania, Austria, Fabek ja Kreeka Fabek on tegelikult minu jaoks väga üllatav, kui vaadata selle suurust ja kui paljud riigid seal osalevad. Fabekil jääb eesmärgist puudu ainult äh, väga väikese protsendi võrra, nad annavad praegu null koma viis protsenti, meie tahame null koma viiskümmend üks protsenti saada, nii et, et muret valmistab tegelikult Kreeka, kes on siin nimekirja lõpus. kui vaatate neid äh, halle tulbaosasid, mis näitavad Kreekale, siis äh, Kreeka protsendid ei ole vähenenud, aga Kreeka on meie jaoks väga oluline marsruut näiteks kaug-kaugitta Aasiasse väga paljud lennureisid toimuvad üle Kreeka ja viivitustel, mis Kreeka õhuruumis on, on väga, väga suur mõju kogu süsteemile. nii et, et äh, kuus riiki äh, täidavad neid eesmärke ja, ja siit tulebki see vahe aga kõik riigid peavad tegutsema koos. ma kuulasin äh, Tšehhi kolleegi ja mul oli väga hea meel kuulda, et ta rääkis Äh, sellest, mis toimub siis äh, FAPC-s, see funktsionaalne õhuruumi osa on väga oluline meie jaoks. Need riigid, kes sellesse õhuruumi ossa kuuluvad, on kõik teinud oma invest-, investeeringuid koordineerimatul viisil, näiteks vaadata Sloveeniat, kes on kõige väiksem riik seal piirkonnas, siis ta on peaaegu kahekordistanud neid investeeringuid, üle kolmekümne viie miljoni euro on investeeritud ja see on äh, Äh, meil ja, ja sellise väikse riigi kohta, mille kiire, kiire, kõige kiirem reaktiivlennuk suudab ületada nelja minutiga. Äh, nii et, et äh, sellel kõigel on väga suur mõju, koostööd tehes Ungari, Austria, Sloveenia, ka võimsuse küsimus äh, Äh, küsimuse lahendada, nii et, et äh, kui selles piirkonnas näiteks ei oleks hilinemisi, siis see soodustaks kahtlemata majanduskasvu ning sellel funktsionaalsel õhu, õhusruumi osal oleks kindlasti väga suur mõju. nüüd, kui vaadata äh, säästlikkust, siis siin me näeme üsna soodsaid suundumusi aga näiteks kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal riigid eriti ei tee midagi, nii et, et kui me arutame siin, mida saaks teha, siis äh, võib-olla peaksite tõesti kõnelema oma kolleegidega äh, lennundussektorist ja küsima, mida nad kavatsevad selle, kuidas nad seda probleemi kavatsevad lahendada, sellest oleks väga palju kasu, sest selle aasta kahekümne neljandal oktoobril Euroopa Komisjoni ka äh, toimub hääletus Ühtse Taeva komisjonis just, mida nende vahedega teha ja kakskümmend kolm riiki eh, eh, vabandust, kakskümmend üks riiki ei ole praegu neid eh, eesmärke täitnud. Austria, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Malta, Norra, Portugal, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. kõik need äh, riigid ei ole suutnud piisavaid tulemusi saavutada. nii et, et äh, need arvud, mida te siin näete, on üsna, üsna paljud rääkivad, nii. esim-, peri-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me peaaegu saavutasime eesmärgi, see roheline tulp on küll natukene kõrgem aga see, see tähendab seda, et kolmkümmend miljonit läheb eelarvesse. aga nüüd hak-, tuleb lahknevus sisse kaks koma üks protsenti kahe tuhande kolmeteistkümnendal sada kaksteist miljonit täiendavaid kulusid ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal sada seitse miljonit nagu ma juba ütlesin, kaheksateist koma üheksa miljonise eelarve korral äh, riigid suudaksid selle summa ometigi leida. järgmine sum-, järgmine slaid, palun. järeldus on selline, et selleks, et neid eesmärke saavutada, äh, on vaja, äh, on kõik osapooled seadnud väga si-, kõrgeid sihte ja need eesmärgid tõesti on väga kõrged aga liikmesriigid on juba mõnda aega kohustustest kõrvale hiilinud ja nüüd oleks ometigi aeg neid kohustusi täita. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu tasandil tulemuslikkuse eesmärke, siis eh, kõik riigid on meile esitanud eh, raporteid selle kohta, mida nad on teinud, aga nad saaksid eh, rohkem ära teha ja te, meie raport on avaldatud siis meie veebileheküljel. see on osaks Eurokontrollist ja sealt saate näha, mida meie arvates veel võiks teha Need äh, eesmärgid on tõesti jah, väljakutsuvad, aga nad ei ole mit-, mitte ebarealistlikud äh, meil on vaja selliseid tulemuslikkuse kavasid, millel on tõesti saavutatavad eesmärgid, me tahame, et need kavad toimiksid ja me tahame, et oleksid olemas tugevad meetmed ähm, nii et, et äh, me tõesti tahaksime, et äh, tegevuses kähtutakse selle ühtse Euroopa taeva filosoofiast. kahe tuhande kümnendal aastal need eesmärgid võeti vastu ja need on saavutada, aga nüüd riiklikud äh, funktsionaalsed õhuruumi osade loomise tegevuse kavad, mis on heaks kiidetud, on küll toredad, aga nendest ei piisa, rohkem tuleb ära teha ja eriti, mis puudutab FAB-C-d ja äh, FAB-EC-d nendes valdkondades on vaja teha tunduvalt rohkem eesmärkide saavutamiseks. mõned riigid peavad oma plaane ka uuesti läbi vaatama ning seda tuleb teha äh, vastastikku, aga seda tuleb teha ka koos äh, võrguhalduriga, nii et, et loodetavasti järgmiseks aastaks äh, kõik need asjad ka teoks saavad me oleme täiesti äh, veendunud selles, et eesmärgid on saavutatavad ja seetõttu need soovitused, kakskümmend seitse soovitust, mis me oleme teinud oma raportis, et ja komisjon muideks on need heaks liitnud ja on esitanud need hääletuseks Ühtse Taeva komisjonile ja koos teie abiga ma olen täiesti kindel, et me suudame asju paremuse poole muuta, aitäh! suur aitäh, härra Griffiths!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 ma tahaksin tänada härra äh, Griffithsit selle ettepaneku eest ja mul on üks äh, konkreetne küsimus. me ilmselt ei ole veel jõudnud äh, sellisesse faasi, kus ERR juba tulemusi annab, me oleme ikkagi veel ettevalmistamas faasis äh,. nii, nii et, et tulemused võib-olla peaksid tulema hiljem äh,. minu küsimus oleks järgmine kui me kõneleme aastatest kaks tuhat neliteist ja veel hilisemast perioodil, kas Cäsaril selleks ajaks juba on mingi mõju ja kuidas teie olete selles töös osaline? ja võib-olla äh, selgitaksite seda lihtsalt natuke pikemalt, proua Foster järgmisena. aitäh. mul on märkused kahe asja kohta Äh, väidetavalt asjad arenevad edasi, aga samas on äh, liikmesriike, äh, kui me vaatame ummikuid, lendude saabumise ja väljumise täpsust, need mõjutavad ju seda, mis õhuruumis toimub, nii tsiviillennundust kui ka sõja, sõjaväelende. lihtsalt huvi pärast ja tegelikult see probleem meil oli juba enne, kui nendest funktsionaalsetest õhuruumi osadest üldse kõnel, kõnelema hakati. Äh, mõned liikmesriigid ähm, nõua-, rõhutavad isegi praegu, et nemad ei ole valmis äh, seda õhuruumi äh, kasutamist tsiviil- ja, ja sõjalisteks otstarbeks pain-, seda kasutamise paindlikkust arutama. nii et, et minu küsimus oleks, et mina isiklikult olen väga pettunud et vaatamata sellele, et need funktsionaalsed õhuruumi osad näiteks Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel on üsna hästi edenenud, et me ei ole ikkagi mõningaid eesmärke saavutanud ja see ei ole minu arvates vastuvõetav. seitsekümmend viis protsenti inimesi, kes Ühendkuningriigi tulevad, tulevad sinna lennukiga. nii et, et äh, lennundussektor on tõesti väga oluline kuidas ähm, äh, on käimas need kõnelused näiteks äh, navigatsiooniteenuste pakkujatega? niisiis äh, ja võib-olla need võrgustiku operaatorid ähm, võib-olla pärast vulkaanipurset ei ole nendest väga palju kõneldud, et kuidas lugu nendega on? kas kas me suudame mõlemad, mõledki nendest probleemidest lahendada, sellepärast et asjad praegu ei, ei lähe sugugi hästi ja see ei ole hea, aitäh. härra Griffiths, kas te tahate vastata ja siis annan sõna ka Euroopa Komisjoni esindajatele? aitäh mul on väga hea meel selle üle, et te Cäsari küsimuse tõstatasite, see on väga oluline projekt, mis tõesti peab tulemusi andma ja seda äh, teise võrdlusperioodi jooksul pärast aastat kaks tuhat viisteist, selle, sest hetkest muutub see programm meie jaoks eriti oluliseks. me, me peame olema, äh, me peame keskenduma nendele valdkondadele, kus me midagi muuta saame me peame läbi viima hinnangu koos Euroopa Komisjoniga ja me oleme seda protsessi ka juba alustanud ja me oleme hakanud äh, vaatama siis, äh, milline on Cäsari programmi mõju, me saatsime kümnendal mail komisjonile kirja ja selles kirjas me siis äh, selgitasime, mida me soovisime nende tulemuslikkuse eesmärkidega saavutada. komisjon sai meile siis vastata, et kui palju nendest investeeringutest oli juba Cäsari eelse fraas-, fraasiga seotud ning äh, me tahtsime siis teada, millised investeeringud äh, siis eelnesid sellele programmile. paraku me ei saanud sellele küsimusele väga head vastust, nii et me paluksime, et riigid meile selle vastuse siiski saadaksid. nüüd, kui tuleb teine võrdlusperiood, siis meie jaoks see algab kümnendal novembril. me alustame siis planeerimist ja kaks-kolm aastat läheb selleks aega ja see saar on selles perioodis väga oluline, me tahaksime teada, mida selle perioodi jooksul saavutatakse, kuidas see asju mõjutab ning äh, kuidas me seda kõike mõõta saame, sellepärast et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et see saaril on äh, selline mõju, nagu me sooviksime. ma olen täiesti kindel, et see on väga edukas programm, aga me peame hoolitsema, et äh, ta tõesti toob kaasa need tagajärjed, mida me ootame Äh, kui me nüüd nendele generaalplaani eesmärkidele tahame lähedale jõuda, siis meil on vaja tõesti mitmeid suuri muutusi, sellepärast et aeg hakkab otsa saama, nii et, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, me ootame vähemalt viiskümmend, viitkümmend protsenti nendest eesmärkidest, nii et, et iga aasta peaks kaksteist koma seitsekümmend viis protsenti asjad vähenema, nii et, et äh, see, meil on vägagi head säästlikkuse eesmärgid nüüd äh, proua Fosteri küsimused, mul on väga hea meel, äh, et äh, te rääkisite nendest funktsionaalse õhuruumi osadest. me oleme vaadanud neid kavasid, mis on koos koostatud mm, äh, ja nad puudutavad siis õhuruumi paindlikku kasutamist, aga see töö on siiski tihtipeale veel väga algus, äh, algusfaasis ja kakskümmend üheksa riiki, kes Euro-, Ühtse Euroopa taeva programmis osalevad, peaksid kõik seda tegema. ma olen täiesti kindel, et äh, selle saavutamiseks saaks palju rohkem ära teha, nüüd kui me vaatame seda järelevalveprotsessi, mis peaks ju käivituma aastast kaks tuhat kaksteist, Äh, siis äh, meil ei ole vaja äh, üksnes teada, millal sõjavägi on valmis õhuruumi eraldama, me peame ka teadma, kuna tsiviilsektor seda õhuruumi kasutab. niisiis jällegi, kui me seda ettevalmistust teeme seiresüsteemi osas, siis peaksime ka selle probleemiga tegelema ja võib-olla tuleme selle teema juurde tagasi üksikasja, üksikasjalikumalt pärast seda, kui see süsteem on aasta aega juba käigus olnud ja meil on juba parem ettekujutus sellest, kuidas asju äh, Äh, kasutada. nüüd äh, Ühendkuningriigi küsimus meie tegelikult ähm, ei äh, kõnele navigatsiooniteenuste osutajaga. me räägime lihtsalt riiklike järelevalveametitega ja nende ülesanne on seda ühtse taevasüsteemi ellu rakendada Äh, nad on teinud, äh, viinud läbi kulude hindamise protsessi, aga ma olen täiesti kindel, et, et need äh, ühtse Euroopa eesmärgid, ühtse Euroopa taeva eesmärgid on tõesti ambitsioonikad. liikmesriigid väidavad, et nad tegelevad sellega ja kahekümnendaks oktoobriks peaks mulle raporteeritama, nii et, et kui te soovite mõttevahetust meiega sellel teemal, siis ähm, ma arvan, et minu kolleegid komisjonist äh, kindlasti suudavad siin mingi lahenduse leida mitte keegi ei ole sellest äh, kõrvale jäetud, me kõik võime seda arutada ja nii et, et kui te soovite meiepoolset toetust aruteluks Ühendkuningriigis, siis me oleme valmis. nüüd, mis puudutab neid äh, võrkude operaatoreid, siis see, operaatorid on sel aastal tõesti väga äh, Äh, palju tegutsenud, nad ei ole võib-olla olnud niivõrd esiplaanil nagu vulkaanituha ajal, aga nad äh, Austria ja Küprosega nad on eriti tegelenud sellel aastal, et vähendada hilinemisi sealses õhuruumis ja kui me äh, jällegi jätkame nende probleemidega tegelemist, mida varem on olnud väga raske lahendada, siis ma arvan, et me saavutame selle null koma viie protsendise eesmärgi niisiis, võrguoperaator on äh, teinud osal tõsist tööd, aga läheb aega, enne kui äh, kõik need plaanid lõpliku kuju saavad, nii et, et oma raportis me ütleme, et, et, et võrguoperaator annab meile aru märtsis kaks tuhat kaksteist oma strateegiliste kavade kohta, siis me saame juuniks kaks tuhat kaksteist teha komisjonile hinnangu ja soovitused saame siis ka selle kohta teha, aga see võrguoperaator tõesti on väga oluline. hästi, tahaksin tänada mõlemat meie külalist, härra Griffithsit ja sind, Georg, nende ettekannete eest. minu arvates äh, andsid nad alust väga viljakateks aruteludeks ja äh, andsid meile mõista, kuhu meie kui poliitikud peame minema, millised on asja poliitilised aspektid ma juba näen, kuidas Jackie kirjutab kirja SES-ile. aga igatahes me peame avaldama survet omaenda liikmesriikide ministritele ja ametiasutustele, hoolitsemaks selle eest, et, et nad äh, viiksid oma lubadused ellu, nii et, et suur aitäh ja loodetavasti näeme teid mõlemaid jällegi üsna peatselt siin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 Äh, kui kena naine lilled üle annab, on asi alati palju parem. jah. <laughs> okei, so if we can go on to the niisiis, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on minu enda raport, mis käsitleb koostöömemorandumit äh, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooniga. Äh, taustana tahaksin teile öelda lihtsalt nii palju, et praegu on sada üheksateist liikmesriiki rahvusvahelisel tsiviillennundusorganisatsioonil ning äh, väidetavalt teevad nad siis koostööd äh, lennundusohutuse ja lennundusjulgeoleku vahel, lennujuhtimise vahel ja kesk-, äh, valdkonnas ja keskkonnakaitse valdkonnas. enamik selle organisatsiooni standardeid ja nõu-, nõudeid on ka Euroopa Liidu seadustes sees me oleme nad äh, võtnud äh, Euroopa seadusesse näiteks keskkonnastandardid lennukitele, niisiis Euroopa Liit kahtlemata on vägagi huvitatud äh, oma panuse andmisest selle organisatsiooni poliitika kujundamisse. seda selleks, et meie tsiviillennundussektor oleks konkurentsivõimeline. koostöömemorandum Äh, on mõeldud formaliseerima ja tõhustama neid suhteid ja koostööd Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviilennundusorganisatsiooni vahel. me tahame saavutada standardite suuremat ühtlustamist ja äh, suuremat koordineerimist oma tegevuste vahel. selle koostöömemorandumi eesmärk on paremini ära kasutada meie piiratud vahendeid ja, ja, ja samme mitte dubleerida. koostöö näeb ette seda, et Euroopa Liit pakub vahendeid ja os-, eksperte ja os-, vahendeid äh, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsioonile eh, ja nende eksperdid võivad jällegi osaleda inspektsioonides ja auditites Euroopa Liidu liikmesriikides eh, samuti eh, tagame siis juurdepääsu andmebaasidele nõukogu otsuse eelnõu kiidab heaks selle memorandumi sõlmimise ja luuakse ka ühiskomisjon, mis vastutab, mis on siis vastutavaks organiks selle memorandumi ellurakendamise eest. paika on pandud siis menetluslikud normid, millised on komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide äh, rollid lisaks sellele need sätted, mis puudutavad konkreetseid koostöövaldkondi, lisatakse memorandumile ning on siis äh, selle memorandumi lahutamatuks koostisosaks. Äh, selleks, et teha kindlaks äh, millised on sellised ohtlikud lennufirmad, see on ju, pakub ju kõigile meile ühist huvi ning komisjon on see, kes paneb paika siis sätted, mis puudutavad äh, lennuohutust ja neid, äh, seda tehakse siis äh, tihedas, tihedat pöörades tähelepanu selle ette, osapoolte ohutusstandardi alasele tegevusele ning me tahaksime siis saavutada ülemaailmsed ohutusstandardite harmoniseerimist. kuueteistkümnendal juunil nõukogu liitis heaks, nõukogu kiitis heaks selle ja see võeti ka ühiskomisjoni poolt vastu e, nagu ma ütlesin, koostööd me teeme siis lennujuhtimises, keskkonnakaitses, lennuohutuses ja nendel teemadel koostatakse ka täiendavad lisad, tuginedes komisjoni ettepanekule, nõukogu iga siis, siis selle lisa osas otsustab, milline on Euroopa Liidu positsioon selles ühes nõukogus pa,. Ka, kahjuks parlament ei pea seda lisa heaks kiitma, sellepärast et lepingu sätmed kaks, lepingu punkt kakssada kaheksateist lõige üheksa ei näe ette parlamendi osalemist selle ühiskomisjoni otsuste langetamisel raportöör on seisukohal, et parlament peaks andma oma panuse tugevdatud Euroopa Liidu positsiooni väljatöötamiseks rahvusvahelises tsiviillennundusorganisatsioonis, eh, seda tõhustatud koostöö raames ning me teeme ettepaneku, et Transpordikomisjon peaks andma oma heakskiidu eh, koostöömemorandumi sõlmimisele tahaksin saadikule meelde tuletada, et parlamendil on õigus anda oma heaks kiita siis äh, lihthääletuse korras ja mingeid muudatusettepanekuid ei saa esitada, seega me kas hääletame jah või ei see oleks siis minu ülevaade teile ja härra Kross on sõna palunud. ja, jah, aitäh, härra esimees. kui me teie nõuannet järgime, siis äh, ikkagi tekib mul paar küsimust. me kõik teame äh, Chicago konventsiooni, äh, sellest on palju juttu olnud. muuhulgas ka, mis puudutab lennukite põhjustatud mürasaastet mul ei ole probleemi sellega, et parlament on selle tööga seotud, kuid mulle siiski meeldiks, kui enne ja mitte pärast saaksime me informatsiooni kogu temaatika kohta, sest tegemist on siiski teemaga, mis on tihti jutuks, ma pean silmas just ohutust, keskkonnaprobleeme kui selle tööga tegeletakse rahvusvahelisel tasemel, siis oleks oluline, kui ka parlamendil oleks äh, informatsiooni vastavatest rahvusvahelistest äh, organisatsioonidest. kui me äh, siin rääkisime kehaskänneritest, eh, siis me veel ei teadnud, kuivõrd ohutud nad on. minu arvates on ka siin tegemist struktuuridega, mis vajavad põhjalikumat ettevalmistamist, mis vajavad tehnilist nõustamist ning meie huvides oleks, kui me eh, kas siis eh, otse või komisjoni kaudu saaksime vastavat informatsiooni see oli minu esimene küsimus ning teine on seotud sellega, mida Said siin juba mainis nimelt äh, Euroopa äh, agentuurid, kes äh, tegelevad lennuohutusega kaudselt, siis kuidas on nemad kaasatud sellesse töösse, kas seda tööd tehakse paralleelselt? kas see tekitab ka näiteks paralleelseid kulusid? kuidas kogu tegevust koordineeritakse? kõigepealt siis üks ettepanek ja üks küsimus minu poolt aitäh. nüüd liberaalide esindaja. aitäh. nagu te ise ütlesite, parlament on väga hoolikalt äh, vaadelnud selle memorandumi sõlmimise küsimust väga oluline on äh, seos selle organisatsiooniga, ma arvan, et raportöör on kõik vajaliku juba ära öelnud, aga võib-olla ma äh, lisaksin veel selle, et ALDE fraktsioonis meie äh, suhtume sellisesse lähenemisse väga positiivselt. väga paljud rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni standardid on osaks Euroopa õigusest nii et, et me tahame olla rahvusvahelised partnerid ja tahame olla konkurentsivõimelised tsiviillennunduse valdkonnas, seega on väga oluline selliste suhete arendamine. Euroopa Liidul on praegu võimalus äh, olla ametlikult äh, osaline rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni töös ning ma arvan, et me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta. samuti äh, veel üks asi mis meie fraktsiooni arvates on väga oluline, nimelt menetluste lihtsustamine. väga oluline on liikuda ühe dokumendi suunas. kui me siin räägime näiteks Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni suhetest, memorandumi sõlmimine on ka oluline, kui me peaksime silmas seda, et meil on vaja läbipaistvat metoodi, metodoloogia eelarve osas. me peame hoolitsema selle eest, et me tõesti teeme nendes küsimustes tsiviillennundusorganisatsiooni sekretariaadiga väga tihedat koostööd. proua Foster järgmisena. aitäh ja aitäh sellise väga põhjaliku selgituse eest meie toetame loomulikult seda, mida te ütlesite, ma arvan, et Ühendkuningri, eh, me arvame, et Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon on eh, tõesti väga usaldusväärne organisatsioon ja me lihtsalt selle eh, memorandumiga anname ametliku vormi meie praegustele suhetele. minu arvates on täiesti loogiline, et kus vähegi võimalik, toimuks standardiseerimine ja ühtlustamine minu arvates on ka täiesti mõistetav, et parlament ei ole sellesse protsessi kaasatud, sellepärast et kui meil on sada üheksateist liikmesriigi ja need kõik, nende kõigi parlamendid tahavad midagi öelda, siis töökoormus oleks väga suur. Ehm, me teame, et vahepeal on väga raske paljudes küsimustes kokkuleppele jõuda, heitmetega kauplemise süsteem on üks selline, aga igatahes me peaksime üritama äh, nagu ma ütlesin, äh, meie suhted on saanud nüüd ametlikuma kuju ja see on kahtlemata hea uudis, et meil on parem koostöö, parem vastastikune mõistlemine, sest tegu on ju rahvusvahelise majandussektoriga ja nüüd proua Tikau, palun. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să întreb uh, dacă acest acord uh, va... Suur tänu, härra esimees. Mina tahaksin ühe küsimuse esitada. Kas see protokoll protokoll lihtsustab äh, ka neid äh, muudatusi, mida on vaja siis, kui lennundus kaasatakse heitmetega kauplemise süsteemi, esimees vastab, et suure tõenäosusega ei, sest nagu ma ütlesin, lisad, mis praegu veel ei ole siia lisatud, need pannakse sinna hiljem seal räägitakse keskkonnakaitsest. mulle valmistab muret, et kui see pannakse sisse, siis parlamendil ei ole mitte midagi võimalik enam öelda. nii et vastus on ei. kui kellelgi on mõni äh, äh, võlukuul, kus näha, kuidas see heitmetega kauplemise süsteem edasi areneb, siis ma tahaksin temalt informatsiooni saada selle kohta. ma arvan, et ma ei saanud enne sõna. suur tänu kõikidele, kes andsid oma panuse sellesse arutelu, kõigepealt tahtsin öelda, et äh, raportöör väga hästi tõi välja need põhilised eesmärgid, mis on selle koostöömemorandumi taga. tegemist on memorandumiga, mis tugevdab ja lihtsustab meie koostööd väga tähtsa ÜRO allorganisatsiooniga, nimelt tsiviillennundusorganisatsiooniga. ma ei taha nüüd mööda minna sellest küsimusest, mida küsiti heitmetega kauplemise süsteemi kohta. kõik teavad, et meil on probleeme sellega, et äh, veenda oma partnereid kogu maailmas nii kahepoolselt kui ka mitmepoolselt äh, sellest, et tegemist on väga hea õigusloomelise ettepanekuga, kuid tegelikult tõstatub ka üks üldine küsimus. heitmetega kauplemise süsteemi puhul ei ole mitte esimene kord, kus me seisame probleemide vastas ICAO-ga, sest tuleb uus äh, seadusloome rakendada ja samal ajal tsiviilendusorganisatsioon töötab ka kargo konventsiooni taga, nii et äh, struktuurilises mõttes me oleme täpselt sarna-, samasuguses olukorras nagu heitmetega kauplemise süsteemi puhul. tegemist on tähtsa osaga Euroopa Liidu õigusloomest, kaitsta nimelt keskkonda, selle üle peeti läbirääkimisi nii kahepoolselt kui ka mitmepoolselt ja nüüd on meil vaja teha väga palju muudatusi selleks, et ei tekiks mingeid auke meie konventsioonides. mida sellest kõigest õppida? meil on vaja süsteemi, millega oleks võimalik rohkem mõjutada tsiviillennundusorganisatsiooni praegust tööd, nimelt mitme tasand, mitmepoolselt äh, seadusandlust rakendada ehk et Euroopa Liidu õigusloomelisi ettepanekuid tuleks teha ja see koostöömemorandumi üks tagapõhju ongi see, et meil oleks süsteem, millega meil oleks võimalik sekkuda praegustesse arengutesse ja tsiviilennundusorganisatsiooni poliitikate väljatöötamisse. tahaksin toonitada, et äh, osa meie rahvusvahelistest partneritest äh, juba praegu annavad tsiviillennundusele organisa-, tsiviillennundusorganisatsioonile abi nii tehnilist kui ka personali puudutavat äh, nagu te teate, Euroopa Liidu abi pole praegusel hetkel väga nähtav, hoolimata sellest, et me oleme paika pannud eesmärgi, et ka Euroopa Liit aitaks selles valdkonnas õigusloomet välja töötada, nii et tõesti, selle memorandumiga me tahaksime ka selle küsimuse tõstatada isegi kui siin komisjonis äh, seda probleemi pole kõik arutatud nii palju, me soovime lihtsustada süsteemi, me soovime vähendada dubleerimist, sellepärast et äh, tsiviillennunduse organisatsioon äh, annab suure panuse julgeoleku tagamisel äh, lennunduskontrollides, sest me soovime ju tõesti ka julgeolekut Euroopa Liidu lennuruumis tagada ja seetõttu on väga tähtis, et me teeme koostööd ja jagame informatsiooni, mis tuleneb äh, koostööst, nii et seepärast ma loodan, et komisjon toetab seda projekti. ja me peaksime pühenduma ka sellele, et transpordikomisjon saab pidevalt informatsiooni sellest, kuidas ra-, koostöömemorandumit rakendatakse sedapärast ühiskomi-, nii enne kui ka pärast ühiskomisjoni koosoleku, selleks et teada, mis selles valdkonnas toimub. aitäh, mul on muudatuste ettepanek, muudatused, ettepanekute esitamise tähtaeg kakskümmend üks oktoober ma ei tea, kuna me seda eh, ettepanekut niikuinii muuta ei saa, kuhu need muudatusettepanekud lähevad. kahekümne teisendal novembril hääletame siin ja täiskogul on kahekümne teisel jaanuaril ja nüüd äh, valge raamat ähm, äh, transpordi tuleviku kohta, raportöör on loomulikult härra Kross, Mattias, sul on sõna. jah, aitäh, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki kolleege äh, selle tugeva äh, toetuse ja huvi eest teema vastu. muudatusettepanekuid oli sada kolmteist, loomulikult me ei löönud täna hommikust äh, rekordit, kuid äh, siiski oli neid muudatusettepanekuid palju, ma tegin ka ise mõned äh, muudatusettepanekud, sest ma tahtsin kasutada võimalust valmistada ette kompromisse. ma olen veendunud selles, et parlament koostab väga pika loetelu nõuetest ja see annab mulle võimaluse teha kokkuvõte väiksematest muudatustest. ma olen veendunud, et me jõuame sellega valmis. me teeme koostööd variraportööridega fraktsioonidest ning ka nemad on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, töö on juba alanud loomulikult osad, ma ütleksin isegi paljud muudatusettepanekud on lihtsalt sõnastusega seotud, üht-teist on võimalik veel täpsustada. mis puudutab eesmärke, siis oli minu ettepanek selline, et meie oma raportis keskenduksime lühemale perioodile kuni aastani kaks tuhat kakskümmend et olla konkreetsem. see võimaldab, samuti ma toetan konkreetsemate eesmärkide püstitamist konkreetseteks aastateks. valged raamatud on tihtilugu väga teoreetilised ja maanduvad lõpuks raamaturiiulis, aga me oleme huvitatud sellest, et olla konkreetsemad ma puudutasin energeetikaprobleeme veidi vähem ja sooviksin olla veidi kriitilisem äh, siinkohal just linnades äh, peaks olema meie eesmärgiks see, et me oma linnades ei lämbuks, vaid et linnad oleksid puhtad, et liiklus toimiks tõhusalt see oleks märksõnades väljendatuna e-mobiilsus e, e-liikuvus, elektriautode kasutamine, ma küll kahtlen, kas see eh, igal pool oleks jätkusuutlik lahendus, eh, kuid sellegipoolest ma sooviksin, eh, et me selle üle arutaksime, et me lähtuksime sellest, mis on tehniliselt ka teostatav eesmärk on üks, lahendusteid võib olla mitmeid. väga palju muudatusettepanekuid puudutasid äärepoolseid alasid, saarealasid. Äh, siin on võimalik leida kompromisse. probleemid erinevad äh, sellest, mis on Kesk-Euroopas, kuid me peame lähtuma ühistest Euroopa huvidest ning minu jaoks äh, oli see loomulikult äh, iseenesestmõistetav, kuid kompromissides ma sooviksin äh, seda veelgi selgemalt näidata. Ähm, kui me räägime siin veel Die Umsetzung in den, in kui me räägime siin hilinemisaegadest, siis kahtlemata on äh, siin ka tegemist Pandora raekaga. me püüame parlamendis äh, siiski leida konkreetseid lahendusi ning äh, kui me räägime elluviimisest, siis on siin ka tegemist muudatusettepanekutega, mis peavad juhtima nõukogu tähelepanu sellele, mis on reaalne, mis on võimalik tegelikult ellu viia. ettevõtjate huvidega tuleb arvestada, aga samas ja peame pöörama piisavalt tähelepanu just väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, teenuste pakkujatele kabotaaži äh, piiramise äh, küsimus ei põhjusta probleeme, kuid äh, sellega tuleks siiski tegeleda seoses turgude avamise küsimusega. me tahame, et personal oleks hea väljaõppega, et palgad oleksid korralikud ning me ei äh, saa äh, jätta tähelepanu alt äh, välja ka sotsiaalse dumpingu küsimusi, mis puudutab transpordivõrkude tõhusust, siis aastal kaks tuhat kümme me juba sõnastasime peamised eesmärgid, kompromissettepanekutes me no, võtame need eesmärgid veel kord kokku eh, ning eh, siin parlamendis oleme me juba eesmärgid sõnastanud, me peame vaatama, me teame seda, mida me Euroopa võrgustikult ootame, eh, me peame keskenduma konkreetsematele projektidele ning põhimõte peaks olema selline vähem projekte, aga tugevam toetus konkreetsetele projektidele me ei, me peame veel kord vaatama läbi kahe tuhande kümnendal aastal püstitatud eesmärgid ning samas me ei tohi šokeerida ka teisi komisjone, näiteks Regionaalarengu komisjoni. Nad juba muretsevad selle pärast, et me Regionaalarengu Fondi vahendeid tahame liiga intensiivselt kasutada transpordi huvides, mis puudutab sadamateenuseid, siis ei ole siin eesmärgiks mitte ainult teenuste vaba liikumise tagamine, vaid kuivõrd selle teemaga on juba tegeletud, kuid selle, kuid me ei ole siin lahendusteni jõudnud, siis me sooviksime siin ikkagi arutelu viia äh, lõpuni ja äh, me äh, soovime arvestada kõikide aspektidega sadamate tegevuses, mis mulle veel meeldiks, oleks, kui me saaksime ka sadamate poolset tagasisidet. lähinädalatel me viime läbi arutelusid äh, selleks, et äh, jõuda võimalikult paljude kompromissideni muudatusettepanekute osas, et äh, muudatusettepanekute arvu vähendada. aitäh tähelepanu eest! Thank you very much, raportöör!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 on väga tähtsa küsimusega, tähtis on, et meil on Euroopa ühtne transpordiala, isegi kui see on äh, keeruline. väga tähtis on, äh, et äh, valge raamatu eesmärgid on auahned, nii nagu härra Kross seda ka ütles, väga tähtis on me keskendume olukorrale ja lähtume korralikest teadmistest, meil peaks olema lühiajaline ja pikaline visioon. meil on vaja kvali-, kõrge kvaliteediga infrastruktuuri ja ka korralikke sotsiaaltingimusi, need on minu jaoks kõige tähtsamad ka variraportöörina, kui ma neid muudatusettepanekuid teen. ma soovin, et komisjon võimalikult kiiresti läbi viiks uuringu taristu kohta, kui tihe on võrgustik, milliseid teenuseid pakutakse liikmesriikides, sest eh, see näitaks nii mõneski piirkonnas, et on probleeme maanteetranspordiga, seitsekümmend protsenti õnnetustest toimub eh, maanteetranspordis. ma tahaks, et paika pandaks ka see kolmesaja kilomeetri piir kaubaveol, see oleks ka tegelikult päris hea võimalus tagada jätkusuutlikud transporti seda eriti just äh, lühikeste distantside puhul, pikade distantside puhul on meil vaja süstemaatilisemat lähenemist kogu Euroopa jaoks. meie fraktsioon on oma muudatusettepanekute puhul keskendunud äh, just äh, jätkusuutlikkuse küsimusele ja ka töötajate õigustele. komisjon peaks tegema mõjuhinnangu tööturule ja mõtlema ka sellele, milline on töökohtade kvaliteet ja ning see uuring peaks arvestama ka nende muudatustega, mis kahe tuhande kahekümnenda aastani sisse viiakse, nagu näiteks taaskasutamine ja nii edasi see kõik on väga tähtis. paljud äh, kolleegid toovad oma muudatusettepanekutes välja, millised erinevad nüansid peavad olema äh, linnaliiklusel. me soovime, et ühistransport oleks paremini kasutatav, et äh, ühistransport sõidaks võimalikult tihti ja et hinnad oleksid soodsad. me peame ühistranspordi linnades muutma atraktiivsemaks kui meil on nii kõrged eesmärgid paika pandud ja kui me nõukogule väga tugevalt oma seisukohta selgitame, siis peavad meil olema ka selged eesmärgid ja parlament peab tõesti suure enamusega nende eesmärkide taga seisma. nii et me ei peaks siin nüüd lihtsalt niisama keskenduma lihtsalt sadamapaketi ülevaatamisele või me peaks hakkama siin ka praegu mingeid tõkkeid looma? härra esimees soovib äh, rääkida aeglasemalt. jah, siis jätkan, ütleb kõneleja. siis tööaja direktiiv, need võtme elemendid maanteetranspordi puhul. siin me peaksime keskenduma selle direktiivi heale rakendamisel, tõhusale rakendamisel. siis nüüd raport oli muudatusettepanekud, nende kohta oleks mul küsimusi. oma raportis te näiteks olete muutnud äh, kuupäeva, mis on paika pandud ühtse ala loomiseks. Te olete sinna kirjutanud kaks tuhat kolmteist, kahe tuhande viieteistkümnenda asemel ja ka reisijate harta puhul olete te tähtaega lühendanud, kas te olete viimasel optimistlikumaks muutnud? igal juhul suur tänu ja mul on väga hea meel teiega koostööd teha. nii, järgmisena proua Maisner liberaalide nimel. suur tänu, härra esimees. jah, tõesti, kodus Saksamaal küsiti minu käest, et te räägite siin transpordi valgest raamatust, tegemist on jälle pudrumägede ja piimajõgedega, et üldse ei arvesta reaalsusega. ja minu arvates on väga tähtis, et me mõtleksime, et tegemist ei ole õigusloomelise raportiga, vaid tõesti tegemist on äh, transpordi jaoks visiooni loomisega, et kuhu poole me soovime liikuda transpordi alal. ja otse loomulikult äh, valge raamat hõlmab transpordi kõiki valdkondi Mathieu ütles siin juba, et palju on tehtud muudatusettepanekuid, nelisada kolmteist nimelt, Alde oli väga tubli ja tegi sada kaheksa muudatusettepanekut, ma tean, et seda on väga palju, te näete, et neli tükki meist on siin kohal, nii et tõesti huvi transpordi vastu on meie fraktsioonis väga suur ja äh, eriti nende muudatuste vastu, mida on võimalik sisse viia. tahaksin mõndade aspektide juurde tagasi tulla, jah, otse loomulikult mitte ainult Alde fraktsiooni muudatusettepanekud, vaid paljud muudatusettepanekud äh, olid äh, mõeldud rahastamise jaoks, jaoks, sellepärast et äh, rahastamine mängib väga suurt rolli tulevase transpordi äh, kujundamisel ja mul on juba väga hea meel et mul on võimalik kompromisside üle raportööriga läbi rääkida, sellepärast et mul on jäänud mulje, et siin on teatud äh, kõikumisi ette nähtud, et näiteks meretranspordile rohkem raha või veel rohkem raha raudteele või et kas me peaksime ka Äh, Eurovinjeti kaasama Euroopa transpordivõrgustikke, mida see siis tähendab, kas see tähendab seda, et ka rahaliselt peaksid mõned valdkonnad veel sinna transpordivõrkudesse minema, nii et tõesti me peaksime mõtlema, millise otsuse me vastu võtame, sellepärast et meil on raha ainult sada protsenti ja mitte sentigi rohkem. jah, me võime küll üritada vahendeid juurde leida, aga see ei ole mitte lihtne nii palju siis rahastamisest ja transpordivõrkudest. siin räägiti väga palju multimodaalsusest, on väga hea, et me ütleme, et kõiki transpordiliike on vaja äh, ja siin räägitakse ka uutest multimodaalsetest platvormidest, mida meil on vaja ja mida tuleks rahastada ja siis jällegi tuleb meil mõelda jällegi, et võib-olla meil oleks Euroopa transpordikoride südamikvõrgustik siiski vaja ellu viia mind äh, üllatas see, et äh, protsentide kohta on tehtud nii palju muudatusettepanekuid, nimelt seda, et mis puudutab CO2 heitmete vähendamist, siis siia on väga palju äh, erinevaid valdkondi kaasatud ja praegusel hetkel mul on jäänud mulje, et selles valdkonnas me siiski jõuame kokkuleppele. ja siis üleüldiselt veel liberaalide kohta jah, me väga palju tegime ettepanekuid äh, sadamapaketi kohta, sest väga paljud meist elavad äh, mere ääres ja sadamad on meile tõesti väga tähtsad. Mathieu, sa tead väga hästi, et äh, see liberaalide hulgas väga paljud ütlevad, et me ei taha mingit kolmandat sadamapaketti, sellepärast et pärast hullu tuleb veel hullem ja seda meie ei taha ja sellepärast on tõesti siin vaja äkki kompromissettepanekuid teha selleks, et see asi lahendada. siis lennuliiklus on meie jaoks asi, mida me vaatame suure imestusega, mulle tundub, et Isetsko on ka sõna soovinud. siin puuetega inimeste õigused, see mängib meie fraktsiooni jaoks väga tähtsat rolli ja me tõesti üritame puuetega inimestele tagada juurdepääsu ühistranspordile siis tähtajad, siin räägiti jaanuarikuust ja tõesti, me oleme praegu suuremaid eesmärke paika pannud, tundub, et Mathieu soovib kõik oma eesmärgid kiiremini saavutada ja me oleme nüüd kuulnud väga palju erinevaid tähtaegu, mida me pea, millal me komisjonile tahame esitada. nii et ma tõesti ootan põnevusega, kas me jõuame kokkuleppele, mida kiiremini, seda parem, aga me siiski peaksime vaatama, milline reaalne olukord, nii et ootan juba põnevusega uusi läbirääkimisi ja kompromissettepanekuid. suur tänu, härra Bradburn, ECR fraktsiooni nimel no,. aitäh Äh, mõned kolleegid võib-olla mäletavad, et kui me pidasime esialgset arutelu sellel teemal, äh, siis ma ütlesin, et äh, see valge raamat on vaid osaliselt hea. nüüd, kui ma olen selle dokumendiga põhjalikumalt tutvunud ja proua Meissner siin viitas täiesti õigesti, et tegemist ei ole õigusloomealase dokumendiga, mina ütleksin jumal tänatud, et ei ole muudatusettepanekute läbi, mida mina esitasin, oli, üritasin ma äh, vähemalt äh, kustutada äh, siit mõningaid hullumeelsemaid ettepanekuid, mis minu arvates komisjonilt on tulnud. härra Grosch oma sissejuhatavas sõnavõtus ka viitas sellele ja see on väga mõistlik, nimelt et meil on vaja valged raamatud, mis räägib praktilisest saavutatavatest ja säästlikest e eesmärkidest ja lihtsalt ei ole siin mingi äh, soovide puu. nii et, et äh, võib-olla peaks vähem vaatama asjale pikemast perspektiivist, sellepärast et mida pikemad ajakavad me paika paneme, seda vähem saavutatavaks asjad muutuvad ja lihtsalt nad pannakse kalevi alla, nii et, et Äh, täiesti õige on keskenduda siis saavutatavatele ja ajaliselt lähematele eesmärkidele esimest tahaksin tähelepanu juhtida ka mõnele asjale, näiteks äh, Äh, mida ma võiksin nimetada nii-öelda äh, vei-, veidrateks missioonideks, näiteks nagu äh, teatud meetmete kasutusele võtmine linnatranspordi vallas, kus seatakse küsimuse alla konk-, pädevuse ja, või siis vähemalt subsid-, lähimuspõhimõte. me teame, et selliseid küsimusi lahendatakse kõige paremini mitte isegi riiklikul tasandil, vaid kohalikul tasandil nii et, et minu arvates ei ole küll mingit põhjust sellesse küsimusse Euroopa Liidu tasandil sekkuda. samuti olen ma nõus äh, härra Krossiga äh, selle põhimõtte osas, et meil on vaja selgemaid eesmärke. Äh, minu arvates ähm, on täiesti selge, et kui me tahame tõesti midagi, mille kallal me saame tööd teha, kas siis õigusloome valdkonnas või kogemuste vahetamise valdkonnas, siis meil on vaja midagi sellist, mis on sidus ja tõesti saavutatav. nüüd mõned praktilised küsimused enne veel, kui lõpetan. ma arvan, et üle-euroopaliste transpordivõrgustike osas eh, teised kõnelejad juba ka ütlesid seda, et meil on vaja piiratud eesmärke eh, kas või sellepärast, et, eh, et arvestades praegust finantsola, olukorda, meil lihtsalt ei ole raha kõigi nende suurte projektide jaoks, me peame vaatama äh, kust me võiksime võib-olla kiiret kasu saavutada. näiteks kas või kitsaskohtade kõrval, kõrvaldamine ning veel üks äh, valdkond, kus meil võib-olla võiks olla mingi mõju nende piiratud vahenditega, mis meil on, näiteks äh, pilootprojektid turvalisteks veoautode parkimiseks, mis on äh, Ühendkuningriigis olnud väga edukad Äh, see on jällegi üks asi, mida võiks vaadata ka seoses äh, üle-euroopaliste transpordivõrgustikega. Äh, niisiis, esimees, ma üritaksin oma muudatusettepanekute kaudu saada paika selgemaid eesmärke, meil on vaja konkreetseid eesmärke ja meil ei ole vaja neid selliseid kenasid, uduseid mõtteid, mis mingi, mingi praktilise tulemuseni ei vii. aitäh, härra Kraamer! aitäh kõigepealt raporti eest ja suur tänu raportöörile härra Grossile transport on kahtlemata väga oluline ja valge raamat on suure tähtsusega dokument. me peame võitlema kliimamuutuse vastu, me peame oma järeltulevatele põlvedele tagama perspektiivi ning ma peaksin ütlema, et keskkonna äh, temaatikat me ei tohi jätta taha, äh, tähelepanuta. me peame looma äh, Euroopas transpordile õiged tingimused, õiged raamtingimused, mida praegu hetkel ei ole olemas. me, mul on hea meel, et Mathieu mainis linnasid. transport Euroopas annab kolmkümmend protsenti meie süsihappegaasi heitmetest võrreldes üheksakümnenda aastaga on äh, need mahud veelgi kasvanud, tegelikult transpordiheited söövad ära kõik selle, mis saavutatakse muudes valdkondades heitmete vähendamisega. kui me võtame kokku kliimakahjulikud heitmed siis, siis seitsekümmend protsenti nendest tuleb Euroopa linnadest. Need andmed pärinevad Euroopa Keskkonnaagentuurist. me näeme siin suurt võimalust. katastroofid loovad alati võimalusi just äh, infrastruktuuris on suured võimalused peidus transporditaristus. Äh, ma tsiteeriksin Müncheni linnapead. ta oli üksteist aastat äh, Müncheni linnapea. ta oli omal ajal üks üks noorematest linnapeadest, Johann Vogel ning tema ütles, et kui ehitada tänavaid, siis viljadena me korjame, nopime transpordi. neljakümne aasta jooksul ei ole inimesed Euroopas ikkagi veel aru saanud, mis on nende sõnade sisu. me peame tõepoolest tegelema nende probleemidega. me ei tohi enam transporti, transpordil lasta pidurdamatult areneda Berliinis rajati Berliinis tegelikult hävitas transport pärast seda rohkem kui sõja ajal hävitati. nüüd on meil ka kliimamuutustega vaja võidelda siinkohal on äärmiselt olulised rahastamisküsimused. seitsekümmend protsenti kogu Euroopa rahast suunatakse maanteetranspordi arendamise ja ainult kolmkümmend protsenti raudteetranspordi arendamise, siin on vaja muudatusi. me investeerime valedesse kohtadesse ja siis me ei peaks imestama selle üle, et me ei saavuta ees, soovitud eesmärke. teine oluline punkt on muidugi see, sa rääkisid siin konkreetsete sektorite eesmärkidest eh, heitmete vähendamiseks. kui me tahame kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kolmkümmend protsenti heitmetest vähendada, siis eh, kahtlemata see on hea eesmärk. kui me saavutame esimestel eesmärkidel eesmärgid, siis me saame ka edaspidi eesmärkide saavutamisest rääkida, aga kui me seda ei saavuta, alguses, siis ka edaspidi on meil raskusi. kolmkümmend protsenti vähendamist selles nimekirjas, see on meil juba olnud. me peame reisijaid samuti vaatama tervikuna. reis, me peame lähtuma ter-, reisijate huvidest tervikuna. väga hea, et sa mainisid sotsiaalse dumpingu küsimusi. meil on vaja konkreetsetes riikides äh, tariifid kehtestada selleks, et tagada töötajate õigused. väga paljudes riikides on juba vastavad seadused olemas. nüüd äh, loomulikult raudteesektoris äh, räägitakse sellest, et äh, iga rong, mis kusagil on saanud sertifikaadi liikumiseks, peab saama liikuda kogu Euroopas. tegelikult äh, on komisjoni eesmärgiks äh, ka selle saavutamine, kuid lisaks sellele me ei tohi unustada ka elektromobiilsust juba tuhande üheksasaja teisel aastal liikusid Berliinis trammid, aga kui me tuleme vaatame elektriautode küsimusi, siis sellega on võimalik lahendada võib-olla heitmete küsimust, kuid see ei lahenda muid probleeme, mis on seotud näiteks liiklusõnnetustega, kulutustega, saab Saksamaal me toetame maksumaksja rahaga eh, autotransporti. keskkonnaamet Saksamaal on öelnud, et meil on võimalik eh, heitmeid vähendada kahekümne viie protsendi võrra, eh, kui me kasutame, võtame kasutusele need materjalid, mis tegelikult juba tule, olemas on turul elektriautode kasutusele võtmine ei too kaasa olulist paranemist. me oleme teinud juba, saanud juba ka negatiivseid kogemusi agrokütustega. kuidas leida paremaid lahendusi, see on inseneride küsimus. me peame leidma lahendusi, mis meid tõepoolest edasi viivad. aitäh tähelepanu eest! Thank you. Uh, suur tänu! jälle variraportöörid on meil ka teised kõnelejad ja kõigepealt härra De Grandes Pascal, palun. ja suur tänu, härra esimees. jah, me mõtleme selle peale mis peaks olema selle valge raamatu kandepind, väga paljude jaoks on see nagu kiri jõuluvanale, väga paljud arvavad, tegemist on lihtsalt nimekirjaga meie eesmärkidest, aga asugem nüüd tõsiselt asja juurde. raportöör oma raportis väga selgelt äh, toob välja, mille millest siin Valges Raamatus konkreetselt räägitakse, teab, teab väga täpselt, milline on reaalne olukord, millega tuleb meil tegeleda ja meie võime nüüd ainult üritada nimetatud neljasaja kolmeteistkümne muudatusettepanekuga veel teatud raskuskeskmed Valges Raamatus välja tuua võib-olla räägiksin natukene nendest väljakutsetest ja muudatusettepanekutest, mis esitatud. teatud riikides maanteetransport eh, on hädavajalik, ilma milleta ei saa hakkama. ja sellepärast eh, tuleb nüüd üritada neid erinevaid riiklikke võrgustikke omavahel siduda selleks, et meil oleks parem võrgustik äh, Euroopa tasandil. ja pe-, samamoodi peaksime me ka raudteesektoris üritama luua, üritada luua ühtset ala, ühtset ühisturgu, selleks et seda siis ka vastavalt vajadustele juhtida. jah, siin kohe tõstatub pädevuse küsimus ja väga kiiresti eh, tuleb meil lahendada fiskaalse harmoniseerimise küsimus. praegusel hetkel tundub see olevat tulevikumuusika. jah, ja siis me peaksime mõeldes konkurentsivõimele tegema selgeks ka selle, et äh, meil peab olema tõesti kõikides valdkondades äh, võrdsed tingimused tagatud. ja üleüldiselt äh, transpordisektori olukorra parandamine on väga tähtis, see on meie eesmärk ja me üritame tõesti välja töötada sellist transpordivõrgustike parandamist, mis, millega oleksid kõik nõus mulle meeldis see, et me räägime nüüd sellest, et me hakkame nüüd lihtsalt mahtusid ühelt transpordiliigilt teise üle tõstma. mõned arvavad, see on äh, võluretseptiks probleemide lahendamisel. ehk et kui meil on üle-euroopalised transpordivõrgud, siis meil on võimalik lahendada kõik probleemid. nii lihtsalt need asjad ei käi jah, osaliselt on tõesti ka tihti tegemist eelarvamustega väärtuste osas, seepärast tuleks leida paremaid lahendusi, praegustega me edasi minna ei saa. me peaksime üritama äh, välja selgitada ühiseid huvisid, me peaksime välja töötama mustandi, mis oleks positiivsemalt meelestatud. me peaksime tõesti transpordi jaoks Euroopas midagi tulevikku suunavat välja töötama ja ma olen täiesti veendunud, et raportööril see ka õnnestub. suur tänu, järgmisena härra Elka Trui, palun. ja suur tänu, härra esimees. jah, ma ei tahaksin lihtsalt veel kord raportööri üles kutsuda, et ta üritaks välja töötada sellise kompromissteksti, millega kõik oleksid nõus selleks, et parlament komisjoni poole tõesti ühel häälel pöörduks. meil on vaja integreeritud äh, Euroopa äh, transpordivõrku, see sõltub väga palju ka taristumeetmete rahastamisest, kuskilt peab äh, see raha ju tulema. ja peale selle kõik need transpordivahendid äh, Nende kasutamine tuleb omavahel kooskõlastada. me, me peaksime erinevate transpordiliikide puhul leidma tasakaalu. peaksime mõtlema selle peale, kus on võimalik äh, kasumit teenida ja võib-olla lennuliikluses siin on tõesti kõige suurem ruum tehnoloogilisele arengule, aga samal ajal on ka tehnoloogi-, on ka tehnoloogilisel arengul piirid nii et me peaksime keskenduma turule ja kui me turu avame, turgu liberaliseerime, tuleb meil tähelepanu pöörata sellele, et see ei toimuks sotsiaalselt kõige haavatavamate õlul, sest lõhed on väga kiired tekkima. Need on nüansid, mis on niigi rasked, aga me ei tohi neid tähelepanu alt välja jätta me peaksime nendega võimalikult kiiresti tegelema ja ka komisjoni sellesse töösse kaasama. siis teiseks, me ei tohi jääda seisma. transport muutub järjest tähtsamaks ning äh, nõudlus transpordivahendite järele tulevikus kindlasti tõuseb, mitte ei vähene nii et me peaksime nüüd mingi lahenduse leidma, kas me peaksime, me peaksime leidma lahenduse, millega meil oleks võimalik ka kaudseid kulusid vähendada. siis eh, kurikuulus eesmärk, et pikemate distantside puhul me peaksime teatud äh, ülekandesüsteemi leiutama, aga see ei tohiks meil ka mantraks muuta, sellepärast et suuremate distantside puhul on äh, kasumi teenimise võimalused suuremad kui väiksemate distantside puhul ja ka linnalähedase transpordi puhul, ka raudteetranspordi puhul tuleb meil leida siiski lahendus, mis oleks mõistlik ja tõhus me ei peaks tegema mitte ainult ettepanekuid, vaid me peaksime tõesti lõpuks ka sõnade kõrval tegusid näitama. meil tuleb seda kõike, mis me oleme välja mõelnud, hakata ka rakendama. jah, me oleme kasutanud päris häid argumente, et jah, meil on erinevad liikmesriigid erinevate huvidega ja et igaüks üritab siis ise äh, arvestada nende faktoritega, mis on tema jaoks kõige tähtsamad. linnaliiklus on äh, selle üks parimaid näiteid, komisjon isegi töötas tegevuskava välja äh, Äh, mobiilsuse kohta linnas. seal üritatakse kogemusi vahetada ja ühistest kogemustest lähtuvalt äh, ka lahendusi välja töötada. kuid minu arvates tulemus ei olnud eriti roosiline, nii et meil on päris palju ära teha, seega palju edu teile, härra raportöör, me toetame teid teie töös. suur tänu ja järgmisena proua Pilbau, palun. ja suur tänu, härra esimees. esiteks tahaksin raportöörile öelda, et tema raport on väga hea, ta on teinud suuri jõupingutusi. ning mis puudutab meie, seda, mida ütles meie koordinaator proua Maisner, ähm, nimelt need muudatusettepanekud, äh, mis me koos tegime Neid tuleks mõista nii, et me tõesti soovime sellist suurt üle-euroopalist ettepanekut teha ja me soovime, et veel olemasolevad tõkked ja piiri transpordisektoris kõrvaldataks, selleks et meil oleks võimalik ka transpordisektori kasvupotentsiaali suurendada. peale selle on väga tähtis ka territoriaalse ühtekuuluvuse parandamine, peale selle tuleb meil muutuda ka konkurentsivõimelisemaks me peame siin survet suurendama. ma arvan, et me oleme aru saanud sellest, et tõesti põletavate probleemide puhul me juba reageerime päris kiiresti ja parlament minevikus on ka päris palju äh, tähtsaid küsimusi juba ära lahendanud, nagu näiteks reisijate õigused ja puuetega inimeste juurdepääs äh, transpordile. see oli väga hea, oli väga hea, et me tulevikus suunatud ettepanekuid tegime uuenduslikke ettepanekuid, mille kaudu oli võimalik ka uusi töökohti luua. aga ka nendes valdkondades tuleb veel palju ära teha, me peame ka siin survet üleval hoidma ja me ei tohi ära unustada seda, et ka puuetega inimestel on meie ühiskonnas kõikide teistega võrdsed ühis-, õigused siis tuleb meil veel mõelda selle peale, kuidas me tulevikus äh, taristut äh, soovime rahastada komisjoni president Barroso eelmisel täiskogul ütles, et äh, meil tuleb mitmel tasandil sellele küsimusele läheneda. seepärast, et meil on kohalikud omavalitsused, meil on regionaalsed omavalitsused, mis kohe kindlasti peavad ka vastutust kandma. Neil on pädevus ja ka nemad selles valdkonnas ja ka nemad tuleb kaasata tegevuskavade väljatöötamisse meil on vaja tõesti juhtimist mitmel tasandil ja see peaks olema tulevikku suunatud dokumendi üks integreeritud osasid. ma olen teinud terve hulga muudatusettepanekuid need puudutavad nii tran-, pika distantsiga transpordi kui ka lühikese distantsiga transporti ja ma arvan, et nüüd just kriisiaegadel tuleb meil paika panna teatud äh, keskmed, millele keskenduda. samal ajal aga me peaksime jääma ka paindlikuks, äh, peaksime olema võimsad võimalikult kiiresti ja paindlikult reageerima ja me peaksime transpordisektoris rohkem keskenduma innovatiivsetele projektidele. ärgem unustagem, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on meie üheks suureks eesmärgiks ja me peame üritama luua rohkem jätkusuutlikkust ja töökohti. siis sõidukid, mida kasutatakse vabal ajal, see on ka üks väga tähtis ja huvitav aspekt, mille kohta praegusel hetkel mingeid seadusandlikke sätteid välja pole töötatud. seda küll nõutakse kogu aeg, aga mitte midagi veel juhtunud ei ole, nii et ka siin tuleb midagi ära teha. siis see sinine vöönd, mille kohta me ikka ja jälle midagi kuuleme, nimelt et need öö, äh, merekiirteed, ka siin osas tuleb midagi ära teha, sellepärast et tegemist on äh, väga tähtsa valdkonnaga. meil on vaja programmi, millega luuakse uusi stiimuleid ja Euroopa meretransport peab üritama praegusest kriisist kuidagi välja tulla. nii et äh, tõesti väga palju probleeme on meil siin pädevuste paikapanemisega, see kõik tuleb ära reguleerida, samamoodi nagu tuleb ära lahendada heitmete küsimus. lõpuks tuleb käised üles käärida ja midagi ära teha siis ka energiaallikate parem ärakasutamine, ka see peaks olema selles kavas sees. see on ka tegelikult osa mõndadest minu muudatusettepanekutest. siis linnaliiklus ja linnalähedane liiklus Euroopas, näiteks trammid. trammid võiksid mängida väga tähtsat rolli linnalähedases liikluses tulevikus me peaksime üritama tõesti teha ettepanekuid ka üle-euroopaliste transpordivõrgustike loomiseks, aga samal ajal peaksime jääma kahe jalaga maa peale. ettepanekud, mis teeme, peaksid olema äh, realistlikud ja peale selle ei tohi kaduma minna ka territoriaalne ühtekuuluvus. suur tänu. järgmisena härra Pahh, palun. ja äh, suur tänu, härra esimees ma ei tahtnud äh, korrata seda, mida siin juba on öeldud, aga siiski tahaksin mõningad küsimused välja tuua. esiteks sotsiaaltingimused. ma arvan, et äh, sotsiaalsed tingimused toodi siin väga hästi välja ja suured fraktsioonid tegelikult ei äh, sea küsimuse alla äh, sotsiaaltingimusi ja sotsiaaltingimuste osas transpordisektor tegelikult kannatab tõesti päris suurte probleemide all. eriti tähtis on just koolitus ja väljaõpe, see mängib väga tähtsat rolli ja ma arvan, et äh, transpordisektoris meil tõesti on puudu äh, kvalifitseeritud tööjõust äh, ja sotsiaaltingimusi on võimalik parandada kvalifitseeritud tööjõu väljakoolitamisega teiseks, piiriülene parandamine, mida siin on ka välja toodud, tegemist on äh, tähtsa küsimusega mitte ainult maanteetranspordis, äh, nimelt, et me siin lihtsalt lihtsustaksime või parandaksime kontrolle, vaid meil tuleb ka taristu pudelikaelad kõrvaldada ja me peaksime ka reegleid lihtsustama. ma arvan, et siin on tõesti väga palju veel ära teha. siis ma leian, et tõhusus, energiatõhusus kuidas vähem energiat kasutada. seda tuleb teha, see on hädavajalik, aga ma arvan, et praegu kehtiv äh, transpordisüsteem, et seda on võimalik energiatõhusamaks äh, muuta mitte ainult maanteetranspordi osas, näiteks me ei, ma ei mõtle siin mitte ainult neid mõttetuid kabotaažireegleid, vaid ka äh, raudteetransporti, kus me tegelikult ei jõua kokkuleppele tehniliste üksikasjade ja rongi pikkuste osas jah, minu jaoks on väga tähtis ka turvalisus, seda siin juba ka öeldi, meil on vaja parandada ähm, kiirteede ääres olevate puhkealade olukorda see ei puuduta mitte ainult töötingimusi, vaid ka turvalisust teedel, sest me tihti näeme, et kiirteedel seisavad veokid äh, kõige vasakpoolsemas reas, mis on mõeldud äh, ainult äh, õnnetusteks ja nad seisavad seal sellepärast, et neil ei ole puhkealadel ruumi, kus puhata. suur tänu, järgmisena proua Tsikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit și pe domnul Groș. Uh, are susținerea noastră. Sper să avem niște amendamente de compromis. Aitäh. Ma sooviksin toetada raport, raportööri äh, ning äh, ma usun, et kompromissettepanekud on meile äh, vastuvõetavad. ma sooviksin tunnustada ka komisjoni selle valge raamatu eest. tegemist on meetmetega, mis kindlasti mm, kajastab komisjoni pingutusi mul on äh, samuti esitatud mõned muudatusettepanekud ning äh, ma leian, et äh, transporditaristu arendamine liikmesriikides peab leidma piisavat tähelepanu ka finantsraamistiku kahe tuhande kahekümnenda kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide eh, puhul eh, tuleb samuti pidada silmas arenguid liikmesriikides. Eh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks raskeveokite park parkimiskohtade suurendamine viiekümne protsendi võrra äh, Euroopa Liidu riikides äh, peab äh, samuti olema oluliste eesmärkide seas. oluline on investeerida raudteesektorisse, olemasolevaid taristuid tuleb parandada ning kiiret ühendusvõrgustike väljaarendamisele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu me peame äh, lähenema kogu äh, transpordisüsteemile, samuti siseveekogude transpordile terviklikult. Äh, siseveekogud ning jõed tuleb ühendada ka muude transpordiliikidega. sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et tarist Liidu äh, edasiarendamisele äh, tuleb pöörata äh, rohkem tähelepanu, eelkõige just arvestades elektriautode kasutuselevõttu. komisjoni valges raamatus seatud eesmärkide saavutamist tuleb ka kontrollida, iga viie aasta tagant tuleks eesmärkide saavutamist analüüsida, aitäh! aitäh, ma luban, et ma üle ühe minuti ei räägi, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. Äh, mul oleks äh, kolm märkust, ma esitasin kolmkümmend muudatusettepanekut. Äh, kõigepealt te rääkisite siin logistikasektorist, aga minu arvates on see sektor väga-väga oluline see ei ole lihtsalt veel üks sektor, see on see kõige olulisem sektor, ilma äh, selle sektori olulise toimimi-, korraliku toimimiseta äh, kannatab kogu Euroopa majanduse konkurentsivõime. nii et, et ma arvan, et äh, kui me peaksime pöörama tähelepanu mõningatele nendele eesmärkidele, mis siin Valges Raamatus on, siis ma arvan, et see sektor oleks see, mille me peaksime valima. teiseks äh,, minu arvates on oluline ka see, et me pööraksime tähelepanu väliskulude internaliseerimisele. me peaksime siin kohtlema kõiki transpordiliike, olgu siis tegu äh, kaubaveo või reisijateveoga võrdselt ning lõpetuseks ma olen nõus kõige selle kohta, mida öeldi üle-euroopaliste transpordivõrgustike kohta, me peaksime tugevama, tugevdama kom-, komisjoni rolli ja olema vastu survele teatud liikmesriikidest. teatud Euroopa väärtusega projektid peaksid liikmesriikide jaoks olema kohustuslikud ning ja lõmmut-, vaja on ka sõltumatut äh, tugevat riiklikku reguleerivat ametkonda. ja ma paluksin, et komisjon jooks, looks Euroopa reguleeriva ametkonna, selles mõttes olen äh, raportööriga nõus, nii et, et me teeme temaga koostööd ja loodan, et kompromissid sünnivad, aitäh. aitäh. aitäh ka mina tervitan äh, ja tänan raportööri selle äh, väga hea töö eest. ma olen täiesti kindel, et kui me oleme piisavalt konstruktiivsed ja teeme koostööd, siis meil õnnestub saavutada väga hea lõpptulemus nii Mathieu kui, äh, kui ka härra Brandon mainisid äh, asju, mis on väga olulised. praktilised, saavutatavad ja realistlikud meetmed ja eesmärgid. see on see nurgakivi, millele meie töö peaks rajanema. Äh, see, sellele peaks rajanema siis meie raporti lõpptekst. tahaksin ma juba mainisin seda praktilist realistlikku lähenemist. ma tahaksin öelda seda, et me peaksime silmas pidama, et eh, transpordisektoris eh, et me ei peaks hakkama reguleerima neid eh, aspekte, mis juba on reguleeritud liikmesriikide tasandil, seda peaksime silmas pidama kui me selliseid raporteid koostame ja arutame, eriti näiteks, mis puudutab äh, meretransporti, näiteks mis puudutab CO kahe heitmete vähendamist, on ju teada, et äh, äh, selle eesmärgi nimel tööd tehakse me oleme äh, ju võtnud vastu palju meetmeid, mis viitavad äh, sellisele tegevusele, nii et, et ma arvan, et me peaksime äh, vältima selliseid meetmeid, mis hakkavad võib-olla teistele meetmetele lihtsalt vastu töötama. nüüd teiseks, mis puudutab laevanduse, merenduse vallas tehtavat koolitust ja selle koolituse ühtlustamist, väljaõppe ühtlustamist, siis siinkohal tahaksin ma öelda nii palju, et mis tahes uued Euroopa Liidu tasandil seadused selles konkreetses valdkonnas peaksid arvestama juba olemasolevate nõuetega, äh, näiteks äh, äh, väljaõppe serti-, sertifitseerimine, meil on olemas siin rahvusvahelised konventsioonid, nii et, et ma paluksin, et me ei võtaks tarvitusele täiendavaid meetmeid. To uh, very um Uh, meaningful compromise ma loodan, et meil õnnestub saavutada kompromiss erinevates küsimustes ja ka nendes kahes punktis, mida ma mainisin, suur aitäh ja jään ootama koostööd Mathieu ja teiste kolleegidega, soovitame, soovet-, loodetavasti saavutame hea raporti. aitäh! Queria começar por eh, saudar o trabalho do relator, eh, nomeadamente o... Aitäh! mina tahaksin tänada äh, äh, raportööri tehtud töö eest äh, tahaksin teda tänada selle teksti eest, selle raportiga seoses võib rääkida väga paljudes asjades, nagu härra Pascual juba ütles, et tegemist on justkui jõuluvanale saadetud kirjaga, mina usun jõuluvanasse mina mm, saan aru küll, et äh, ühtse transpordiruumi loomine ühisturu piires on väga oluline. aga väga oluline on ka see, et äh, transpordipoliitika arvestaks erinevate regioonide äh, ja erinevate aspektidega, näiteks nende küsimustega, mis on seotud nendes regioonides elavate inimestega, ma pean silmas siin äärepoolseid piirg-, piirkondi, samuti sadamaid. Euroopa jaoks on äärmiselt oluline siseturg, eh, ilma lennujaamadeta, ilma lennujaamadeta nendes äärepoolsemates piirkondades meil ei saa lihtsalt olla ühisturgu minu arvates on väga oluline, et raportöör on need teemad raportisse sisse pannud. nüüd eh, tahaksin veel öelda seda, et meil on veel vaja eh, merendussektori jaoks eh, korrali-, korralikku raamistikku, need merekiirteed näiteks, meil tuleks luua logistilised platvormid rahvusvaheliseks liikluseks, teiseks sellised programmid nagu Marco Polo, Äh, vajavad ellurakendamist, samuti on äärmiselt oluline äh, pööra, pöörata tähelepanu muudele äh, meretransporditeenustele. selles raportis aga ei viidata eriti palju äärepoolsematele või just Euroopas Liidust väga kauge, väga kaugel asuvatele piirkondadele me ei tohiks neid väga kaugeid piirkondi, mis Euroopa jaoks olulised on, ka kõrvale jätta, aitäh! aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest äh, äh, ja neid muudatusettepanekuid juba palju esitatud ja palju tuleb ilmselt veel juurde, mina olen ka esitanud mõned muudatusettepanekud, peatuksin neid vaid, peatuksin vaid mõnel, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et selleks, et, et see komisjoni ettepanek väliste kulude internaliseerimiseks kõigi transpordiliikide puhul siinjuures me peaksime igasugust topeltmaksustamist vältima, transpordisektor on väga konkurentsivõimeline sektor, väga äh, oluline meie majanduse jaoks, seega tahaksin veel kord rõhutada, et see kogu ma-, kogu see maksustamine, äh, seda ei tohi rakendada nende majandusharude kohta, kus juba äh, maa, käibemaksu makstakse, see puudutab eriti sadamaid näiteks minu äh, kodupiirkonnas. me peame hoolitsema selle eest, et transpordisektor on niivõrd avatud kui võimalik, nii et, et seetõttu äh, suhtuge siis sellesse küsimusse ettevaatusega samuti tahaksin tõstatada teise küsimuse, mida raportöör raportis käsitleb Need, ta tahab neid äh, multimodaalseid platvorme suurendada kahekümne protsendini. ma tahaksin öelda, et asi peaks äh, põhinema mitte nende platvormide arvul, vaid sellel, kuivõrd tõhusad nad on ja kui hästi nad toimivad. ja ma esitasin ka muudatusettepaneku, et äh, vähemalt kümme protsenti üle-euroopaliste transpordivõrgude jaoks mõeldud rahast läheks merendus- ja laevandusprojektidele. minu arvates see protsent võiks olla veelgi suurem, aga Äh, oluline oleks, et äh, nende projektid tõesti puudutaksid siis ka äh, meretransporti, sadamaid ja nõnda edasi. nii et, et jään samuti ootama koostööd raportööriga ja loodetavasti saavutame kokkuleppe, aitäh! aitäh! Euroopa Komisjoni nimel proua Jeegla. aitäh! tahaksin tänada raportööri eh, suurepärase raporti eest ja tahaksin tänada ka kõiki eh, saadikuid neljasaja kolmeteistkümne muudatusettepaneku eest. me oleme suuremat osa neid juba põhjalikult uurinud ja need muudatusettepanekud tõesti näitavad, et eh, selle teema vastu on väga suur huvi komisjon leiab, et härra Kroshi raport toetab ähm, komisjoni nägemust, toetab meie valge raamatu pikemaajalisi eesmärke ning ma olen kindel, et meie seisukohad transpordipoliitikas on väga lähedased ja see on komisjoni jaoks väga lootust sisendav aga samas tahaksin juhtida tähelepanu ka mõnele asjale ja ma vabandan, kui ma ennast juba kordan, sest ma olen sellel teemal ka varem kõnelenud ühe, ühisturu lõpuleviimine on väga oluline ja seetõttu me e, tõesti e, oleme, tunneme väga hea e, väga suurt heameelt selle neljanda raudteepaketi üle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpul, samuti eraldamist infrastruktuuri haldajate ja, ja operaatorite vahel, me samuti Äh, täheldasime selle sinise vööndi mainimist. minu arvates on see üks algatus, millele tekstis peaks tõesti rohkem tähelepanu pöörama ja ma tahaksin teile öelda ka, et komisjonil on plaanis esitada meetmed sadamate jaoks ja maanteetranspordi jaoks. samas, mis puudutavad need reeglid, mis puudutavad puht, puhkeaega, neid ei ole vaja läbi vaadata, neid tuleks lihtsalt tõhusamalt jõustada ja tõlgendada samuti on, tahaksin ma rõhutada seda, et äh, Valges Raamatus on komisjon juhtinud tähelepanu tervele reale eesmärkidele ja orienteeruvatele sihtidele aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend osad eesmärgid on seatud juba aastast kaks tuhat kakskümmend, need on seotud kliima- ja energiapaketiga ning äh, nende osas on läbi viidud ka põhjalik mõja, mõjuhinnang Äh, mis tahes viited äh, nendele eesmärkidele siin raportis on väga teretulnud. aga ma tahaksin rõhutada, et teiste eesmärkide seadmine võib tekitada vastuolu, me võime seada eesmärgid, mis on liiga optimistlikud ja mida on raske saavutada tahaksin öelda ka seda, et Euroopa, et aasta kaks tuhat kakskümmend on, sinna ei, ei ole jäänud väga palju aega, ainult üheksa aastat ja transpordipoliitika kontekstis on see väga lühikene aeg. nii et, et paljusid eesmärke on väga raske saavutada, mis puudutab nüüd äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude läbivaatamist, siis üheksateistkümnendal oktoobril me tulime välja kahekümne suunisega projektide valikuks ja rahastamiseks ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida siin täna öeldi ning äh, üldiselt äh, parlament meid toetab selles küsimuses, aga me tahaksime veelgi suuremat toetust nendele elementidele, mis seda uut lähenemist seenutavad tuumvõrgustike tähelepanu pööramine kitsaskohtadele, äh, suurim Euroopa lisandväärtus, suuremad tingimused, raha kas kasutatakse või jäädakse sellest ilma koridoride põhine lähenemine ja nõnda edasi ja võib-olla ei oleks vaja Äh, hakata välja tooma lihtsalt, millised need kakskümmend viis kitsaskohta on. nüüd äh, mõned muudatusettepanekud rõhutasid ka tehnoloogia, teadusuuringute ja innovatsiooni rolli. me ja samuti räägiti siin äh, väliskulude internatsionaliseerimisest ning võib-olla maksukohtlemine määriks, vääriksin ka suuremat tähelepanu. ning lõpetuseks, mis puudutab Äh, seda modaalsust, äh, vahetust äh, siin valges raamatus. me kirjeldame sellist stsenaariumit, mis näeb ette teatud vahemaid viis, kolmsada kilomeetrit see pikemate distantside puhul tuleks kaupu transportida kas veeteid pidi või raudteid pidi, aga see eesmärk ei ole kohustuslik Äh, lihtsalt see on, komisjon üritab vastu tulla parlamendi soovile, et meil oleksid kogu sellised e- ja mõõdetavad eesmärgid. ja veel kord ähm, lõpetuseks äh, tahaksin äh, tänada komisjoni nimel kõigi neile neljasaja kolmeteistkümne muudatusettepaneku tegijaid. minu kolleegid küll siin ei ole, aga aga ma juhiksin tähelepanu äh, neile muudatustele, mis mulle kõige rohkem kaheksakümmend neli, üheksakümmend üks, sada kümme, sada kakskümmend üks ja kakssada viis. ma loodan, et te ei kaota neid äh, raporti koostamisel ära ning jään ootama teie raporti lõppteksti ja olen alati valmis tulema siia ja äh, vastama muudatusettepanekute teemal, aitäh! aitäh! härra Kross. jah, aitäh, härra esimees. soovin tänada kõiki kolleege nende panuse eest. ma ei hakkaks neid siin üksikasjalikult enam üle arutama, ma panin kõik hoolikalt kirja võib-olla on võimalik mõnest ettepanekust loobuda, hea, oluline on leida tasakaal ja äh, olla realistlik, kui äh, arvud on ebarealistlikud, siis ei saa nendega avaldada ka äh, survet. ma usun, et meil on võimalik leida mõistlik lahendus, ma soovin tänada ka komisjoni komisjoni eesmärkidega olen ma jämedates joontes nõus ja lähema kümne aasta jooksul eh, on meil vaja saavutada konkreetseid eesmärke. Eh, mulle tekitab muret veidi see, mis juhtub edaspidi, kuid ma usun, et eh, meil on võimalik leida head kompromissid, vähendada muudatusettepanekute arvu ja saavutada sidustekst, aitäh! suur tänu, tähtajad on järgmised, et hääletame kahekümne teisel novembril komisjonis ja täiskogule läheb see ka detsembrikuus veel sellel aastal. järgmine päevakorrapunkt on proua Vilsi arvamus elektrienergia maksustamise kohta sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. austatud daamid ja härrad, põhimõtteliselt ma toetan komisjoni ettepanekut. komisjoni ettepaneku peamine lähenemine võimaldab kõiki energiaallikaid kohelda neutraalselt, samas luua stiimuleid vähese süsihappegaasi heitmega majanduse suunas. direktiivi ettepanek looks kolm olulist äh, stiimulit maksustamise valdkonnas meil oleks võimalik säästa energiat, vähendada äh, süsihappegaasi heitmeid, minna üle keskkonnasõbralikumale energiale. kahjuks äh, jääb lennundus ja ka meretranspordis kasutatava transpordi maksustamise keeld äh, kehtima, sellele ei ole mõistlikku põhjendust. Äh, enamik liikmesriike ja ka komisjon kahe tuhande kolmandal aastal jõudis kokkuleppele praeguse direktiivi vastuvõtmisel, äh, et see keeld tuleb võimalikult peatselt tühistada. see looks äh, stiimuleid äh, heitmete vähendamiseks äh, ning ka saastekvootide sertifikaatide süsteem lennunduses ei ole õigustuseks, et siinkohal maksustamist vältida. meie ettepanek on see keeld tühistada ning kaaluda, kas ning anda liikmesriikidele võimalus ise otsustada, kas äh, neid kütuseid maksustada või mitte. see vastaks ka subsidiaarsuspõhimõttele maksude kehtestamine lennukipiletitele mõnedes liikmesriikides näitab, et valmisolek maksustamisküsimuste lahendamiseks on olemas samal ajal eh, siinkohal lahenduse leidmisega eh, oleks võimalik liikmesriikidel omavahel eh, tegevust kooskõlastada, et vältida konkurentsi muutusi. Chicago konventsioon ei sisalda keeldu maksustada lennukibensiini see keelustab ainult lennukis juba olemasoleva bensiini maksustamise merendusorganisatsioonid peaksid samuti otsima lahendusi väliskulude internaliseerimiseks. kui me soovime võrdseid konkurentsitingimusi erinevatele transpordiliikidele, siis tuleb siin astuda tõsiseid samme siinkohal välja pakutud samm ei kujuta enesest suurt läbimurret, kuid see on siiski samm õiges suunas, jätkusuutliku transpordisüsteemi suunas. sooviksin äh, tunnustada komisjoni ettepanekut, äh, mis puudutab äh, laevade ener-, laevadele sadamates antava energia maksustamist äh, siin oleks tegemist olulise sammuga õiges suunas. ja ma ootan põnevusega arutelu eh, ning eh, homme kella eh, kümme kolmekümnest üheteist kolmekümneni me arutame seda küsimust variraportööridega. suur tänu, härra Kantša. Ehm, per essere buoni esprimere che devo esprimere jah, ma usun, et vähemalt minus tekitab see arvamus siiski natukene võõrastust ja võib-olla järgnevatel päevadel saan raportööriga sellest rääkida mina ei ole selle komisjoni ettepanekuga peaaegu üldse mitte nõus, sest ma leian, et ma arvasin, et selle ettepaneku sisuks oli turutasakaalu saavutamine ja kui me nüüd arvestame sellega, et nüüd on ette nähtud äh, maksukoormuse tõstmine, seda täiesti põhjendamatult, siis see tähendaks ju seda, et me tegelikult äh, tõstaksime neljasajaprotsendiliselt kütuste hindu ja see tähendaks siis ka seda, et kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani jääks see süsteem püsima. ja nüüd äh, need äh, gaasikütused ei on võib-olla CO2 heitmete mõttes küll natukene keskkonnasõbralikumad, kuid nad ei ole ka siiski väga keskkonnasäästlikud, nii et võib-olla tõesti me peaksime selle arvamuse koostamisel natukene rohkem vaeva nägema. ja nüüd, et me näeme veel ka raskeveokide jaoks toetuse ette, see tundub minu jaoks küll problemaatiline ettepanek sest Eurovinjeti puhul me ju mõtleme tegelikult seda, et äh, eelistatakse Euro kuus sõidukeid. meie, eurooplased, peame lihtsalt arvestama sellega, et ka, et meie otsustel on ka tööstuspoliitilised tagajärjed ja diisli ja diislitehnoloogia kasutamise osas me oleme Euroopas esikohal meil on tõesti võimalik veel ka kasvavatel turgudel midagi panustada ja sellepärast ma arvan, et see ettepanek tooks endaga kaasa kütused, millega ei oleks võimalik saavutada ähm, soovitud tagajärgi ja me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas me tulevikus äh, kavatseme piisavate energiaressursside olemasolu tagada. ka see küsimus tuleb tõstatada ja ma kardan, et need asjad siin ei liigu õiges suunas, aitäh! Dankjewel, voorzitter. Um, ik ben uh, de Shell-rapporteur, niet alleen hier in eh, de transport. Eh, aitäh. Mina olen variraportöör majanduskomisjonis selle direktiivi osas ning arvamuses huvitavad mind rohkem just transpordiga seotud küsimused. me võime teatud kütuseliike rohkem maksustada, aga me ei saa lubada seda, et liikmesriikides oleks väga palju väga erinevaid maksustamissüsteeme kütustele. meie eesmärgiks peaks olema tegelikult see, et ähm, me ei täidaks mitte rohkem riigikassat, vaid me hoiaksime, me aitaksime kütuseid säästa, et me saavutaksime kokkuhoidu. komisjoni ettepanek näeb ette teatud erandeid, kuid meil oleks vaja siiski võrdseid võimalusi, võrdseid mängureegleid kõikidele. edaspidi peaksime me püüdma siiski kohelda erinevaid kütuseid võrdseid. mis puudutab biokütuseid, siis komisjon võiks siinkohal veel mõelda, kuidas tagada õiglus meie peame olema neutraalsed. see puudutab ka uusi tehnoloogiaid, neile tuleb anda võrdsed võimalused. ka maksustamise osas on meil vaja tagada võrdsus ning ma oleksin raportöörile tänulik, kui me saaksime äh, neid küsimusi veel äh, temaga arutada. me näeme äh, siin, kui tõsiselt komisjon ja nõukogu võtavad kliimaalaseid eesmärke. me teame, et stratosfääris on heitmed mitu korda ohtlikumad kui maapinnal ning see tähendab seda, et lennunduses on meil pöörata sellele tähelepanu. meil oleks võimalik igal aastal kolmkümmend miljardit eurot kokku hoida, kui me suunaksime selle raha raudteesse, siis oleks meil võimalik äh, tagada paremad ühendused, aga ei, me ei tee seda me investeerime selle raha lennundusse, me toetame, me tagame neljakümneprotsendilise subventsioneerimise lennundusele Euroopa maksumaksjate rahaga. me põletame raskeõli, mis tegelikult nõuaks hoopis teistsugust käsitlust. tegemist on kütusega, kus, mida tuleks täiesti eraldi põletada, selleks on aja, ajaga filtreid, mida meil ei ole. nii et ma ei saa üldse aru, miks me seda kõike teeme, samal ajal me mõtleme, et mis siin täpselt toimub, me ei saa päris täpselt aru, kui me vaatame, mida Marokosse taga viiakse selleks, et äh, seal laiali võtta ja selleks, et nad uuesti Kopenhaageni või Stockholmi tagasi tuua, seda kõike tehakse maksumaksja rahaga, sellepärast et see tasub ennast ära, meie maksame kõik kinni ja keskkond kannatab, me oleme täiesti hullumeelsed. ja isegi kui komisjon sellises valdkonnas ei ütle, et aitab küll, need asjad peavad muutuma, siis komisjon oma ülesandega hakkama ei saa. ei saa minna edasi. kui ma nüüd vaatan siin seda keskkonnasäästlikku raudteetransporti, siis tegelikult iga äh, vedu suuri iga kilomeetri jaoks on reeglid ette nähtud, tuleb maksta tasusid. samal ajal aga transport, eh, maanteetranspordi puhul on see ainult osati, see kehtib ainult eh, kiirteedel ja siiski raskeveokitel alates kaheteistkümnest tonnist. Te võite siin tõesti kolmkümmend, nelikümmend, viiskümmend, kümme, kakskümmend protsenti CO2 heitmete vähenemist paika panna, aga me mitte kunagi ei saavuta seda eesmärki. ainus võimalus komisjonil seda teha, on rahastamise kaudu ja subsidiaarsus, lähimuse põhimõte minu jaoks on kõige tähtsam. kui me seda kohe tegema ei hakka, siis on see mäng läbi. on väga hea, et sa seda kõike mainid ja lennukikütuse maksustamine ei ole välistatud, seda kõike võib ka sisse viia, kuid ükskõik kust lennuk ei tuleks, äh, kui ta soovib Euroopas tankida, siis peab ta ka maksusid maksma. iga tavaline inimene peab ka maksma maksusid, kui ta oma autot tankib, ükskõik millisest riigist ta on ja keegi ei küsi, kust ta pärit on. ja see küsimus näitab väga hästi, kas komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament on tõesti aru saanud, millest me siin räägime. või öeldakse, et toetusi tuleb maksta, Euroopa maksumaksja peab maksma ikka paremini, ikka rohkem ja ikka rohkem vales suunas, aga meie järeltulijad mingil hetkel hõõruvad seda meile nina peale, sest nemad on need, kes tegelikult selle all kannatavad Sí, gracias, señor presidente aitäh, härra esimees. ma juba kuulsin, mida variraportöör ütles, et direktiiv meil, talle ei meeldi ja mulle ka mitte, ma teen lühidalt. ma võin äh, keskenduda mõnele aspektile, mis mulle tõepoolest ei meeldi ja ning muud küsimused võime jätta edaspidiseks, kui olukord on juba natuke parem komisjon on ebaõiglane. lõpptarbija maksustamine on hoopis teine asi kui vahetarbijate maksustamine. meil on praegu kuuekümne protsendiline me, vabandust, me oleme praegu äh, suunanud väga palju raha maanteetransporti, äh, see on õige, siin toimib vaba turg, meil on lepingud, mis puudutavad turgude äh, maksude harmoniseerimist, seda on võimalik teha vajalikul määral, et tagada ühtse turu toimimine, et vältida konkurentsimoonutusi äh, ühtsel turul ei ole erinevate transpordiliikide vahel konkurentsi. mis puudutab kütuste maksustamist, siis komisjoni ettepanek on vastavuses jätkusuutlikkuse põhimõtetega see on hea, aga ma sooviksin öelda ka seda, et me oleme nende kriteeriumide vastu, mida me peame liiga kaugele minevaks. hetkel on ettepanek nõukogus blokeeritud. Poola eesistujamaa, aga ka Ühendkuningriik on oma seisukohad esitanud. Nad suhtuvad komisjoni ettepanekusse eitavalt see tähendab seda, et komisjon peab eh, siin võtma rohkem arvesse ka sotsiaalkulutusi. see tähendab, et eh, kaasatakse juba ka need kul-, eh, kulutused, mis ei ole Euroopa Komisjoni pädevuses, see tähendab tööjõukulutused tänu, proua Jala Sender. Gracias. Sí, eh, yo también querría plantear que, bueno. jah, suur tänu. ka mina tahtsin öelda, et äh, transpordikomisjon peab vastu võtma arvamuse valdkonnas, kus äh, komisjon on paika pannud kiiduväärsed eesmärgid, liigub sellega edasi, nagu näiteks kliimamuutuste vastane võitlus. ja see tähendab ka seda, et me võitleme CO2 heitmete vastu, kuid on ka teisi faktoreid, millega ei arvestata, faktoreid, mis tegelikult võivad olla isegi kahjulikumad. ja siin tuleb välja just üks spetsiifiline valdkond, mida, mis satub raskesse olukorda, nimelt diisel. eelistatakse kütuseid, mis on tervisele ja kliimale ohtlikumad. energia säästmise soov on muidugi kiiduväärt, aga me peaksime mõtlema ka logistikakuludele, mis äh, on sel puhul kõrgemad kui sotsiaalkulud ja siis maksude pidev tõstmine, eriti just äh, kulude poolel ja distantsi puhul, siis see võib endaga kaasa tuua probleeme nendes riikides, kus üritatakse ähm, kesksete turgude ja äärealade vahelist äh, vahemaad kuidagi siiski äh, ületada ja nendeks Hispaanias tehakse selles valdkonnas veel väga palju tööd. siis võrgustike puhul on meil ka kohe kindlasti veel väga palju vaja ära teha. mina olen keskendunud regioonidel Hispaanias ja seal on tõesti väga palju vaja veel ära teha. meil tuleb keskenduda tõesti transpordi üleviimisele raudteele. see peaks olema üks meie suuremaid eesmärke ja ma arvan, et me peaksime tõesti olema väga ettevaatlikud, sest muidu võib äh, transpordikomisjoni arvamus endaga kaasa tuua kriisi süvenemise, kriisi, mis meil mõnedes liikmesriikides ja mõnedes valdkondades äh, valitseb näiteks Prantsusmaal ja Hispaanias äh, kehtib kehtivad taksodele erinevad reeglid, taksod on tihti hübriidajamiga ja nende jaoks peaks võib-olla mingeid alternatiive ette nägema. nagu öeldud, me kavatseme teha muudatusettepanekuid, ka raportöör teatud valdkondades, nagu näiteks lõbusõidulaevade valdkonnas soovib midagi ette võtta. aga kõige tähtsam on siiski rahvusvaheline kaubandus ja mitte need väikese tähtsusega sektorid. tänan raportööri tehtud töö eest ja me kohe kindlasti teeme muudatusettepanekuid selle ettepaneku kohta. ja komisjon tahtis ju tegelikult praktiliselt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 komisjoni esindaja, vabandan, kui tema nim-, teie nime valesti välja hääldasin. aitäh, kõigepealt ma tahaksin selgitada, et selle ettepaneku eesmärk on toetada Euroopa Liidu äh, kliima- ja energeetikapoliitikat, me tahaksime kohandada praegust energiatoodete maksustamise raamistikku, tahame selle vastavusse viia selle uue poliitikaga, kõigepealt tahaksin tänada raportööri sellise positiivse äh, üldarvamuse eest, teiseks äh, tahaksin selgitada mõningaid küsimusi, mida ta küsit-, küsides siis äh, laevadele ja sadamas pakutava elektrienergia kohta, et tõepoolest me tahaksime seda soodussüsteemi rakendada ka mere- ja siseveekogude transpordi osas ja samuti peatuksin punktil, mille tõstatasid mitmed saadikud, nimelt see, et see e-, ettepanek ei pööra tähelepanu äh, merenduses ja lennundussektoris kasutatava kütuse maksustamisele. nagu ma ütlesin, see ettepanek puudutab praegust raamistikku ja praegune raamistik vabastab siis äh, laeva- ja lennukikütuse. antud hetkel ei ole aeg veel küps selleks, et teha ettepanek täielikult neid kütuseid maksustada, ka ei ole aeg küps ütlemaks liikmesriikidele, et te võite seda ühepoolselt teha. me oleme varem läbi viinud analüüse, mis näitavad, et ühepoolsed sammud ühe liikmesriigi poolt või isegi Euroopa Liidu tasandil ei mõjuta kuidagi heitmete vähendamist aga sellel oleks väga kahjulik mõju Euroopa Liidu äh, lennufirmade konkurentsivõimele, sest nemad peavad oma kütuse pealt maksu maksma, samas nende konkurendid seda tegema ei peaks me leiame, et on vaja täiendavaid analüüse, enne kui me hakkame sellest, nende kütuste maksustamisest rääkima ning komisjonis on see ka plaanis äh, raportis, mille me esitame pärast, kui see maksustamise uus raamistik on paigas. selles kontekstis peaksime me arvestama ka sellega, mis toimub rahvusvahelisel areenil Äh, sellega me peame ka tegelema ning äh, me, me sellega ka tegeleme, just äh, lugesin ühte artiklit, kus viidatakse Maailmapangale, IMF-ile, kes selle küsimusega tegelevad. samuti olukorra muutmine nõuab läbirääkimisi Chicago konventsiooni üle, samuti rahvusvahelise merendusorganisatsiooniga kõnelusi, seetõttu me leiame, et praegu ei ole veel aeg küps selleks, et teha muudatusi nende kütuste osas. nüüd veel mõned muud küsimused. härra Kantsjan oli see vist, kes ütles, et et autokütuse maksustamine kasvab, aga ma tahaksingi öelda seda, et see ettepanek hakkab mõju avaldama alles aastal kaks tuhat kakskümmend kolm, kui liikmesriikidel on kohustus kasu-, maksustada kõiki äh, kütuseid sama maksumääraga. see tähendab, et äh, aastani kaks tuhat kakskümmend kolm on meil veel kaksteist aastat aega selleks, et äh, maksustamissüsteeme kohandada veel üks asi, ma arvan, et ma kõike kommenteerima ei hakka, mis siin öeldi, äh, mõned äh, saadikud viitasid mõjule, mis sellel ettepanekul on äärepoolsematele piirkondadele, mida, mis võib-olla kannatavad rohkem kui teised piirkonnad. ma tahaksin öelda, et äh, liikmesriikidele jääb siiski üsna suur paindlikkus oma maksumäärade paikapanemiseks ja nad võivad siis äh, arvestada selle elemendiga, kui nad maksumäärasid kehtestavad, aitäh. aitäh, proua Vils, kas soovite midagi lisada? jaa, danke schön, ich ähm... jah, aitäh, ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri, variraportööri ja komisjoni. ma arvan, et kõik parlamendikomisjonid äh, peaksid tegelema kliimaküsimustega äh, ning äh, sellega tuleks arvestada kogu õigusloomes. siin äh, toetada lennuliiklust kolmekümne miljardiga aastas ei ole õige ning samuti kui TUI korraldab äh, kruiisireise äh, maksumaksja toel, siis see ei ole samuti õige. samuti tuleb äh, arvestada sellega, missugused on maksud, mida peavad, mis on kehtestatud prügipõletusjaamadele no, Saksamaa keskkonnakaitseorganisatsioonid eh, tegelevad praegu eh, pidevalt kruiisilaevade küsimustega. kui nad on sadamates, siis nad ohustavad mitte ainult keskkonda, vaid ka eh, nendes linnades elavate inimeste tervist, kui nad põletavad kütuseid. me olenevalt tuule suunast tunneme seda, milliseid heiteid sealt laevadelt tuleb millis, mis jõuab kõik keskkonda laevades, kus põletatakse raskekütust. mis puudutab raudteetransporti, siis siin on vaja maksud täpselt paika panna, see on samuti üks võimalus, kuidas suunata liiklust maanteedelt raudteedele ma leian, et meil on juba õnnestunud äh, Euroopas äh, alustada uute süsteemidega, mis puudutab heitmetega kauplemise süsteeme, siis äh, see võib-olla ei ole väga suur edu, aga vähemasti me oleme siin teinud algust süsteemiga, mis, millel on teatud mõju äh, Euroopa tasandil on võimalik äh, rakendada vahendeid kliimakaitseks. siin on võimalik arutelu jätkata komisjoni ettepaneku üle äh, transpordikomisjoni arvamuse osas. kõigepealt ma sooviksin teid aga tänada praeguse, praeguse panuse eest. aitäh! võib-olla ülemaailmse heitmetega kauplemise süsteemi tähistamine on enneaegne. enne tuleb meil veel äh, paljudest probleemidest jagu saada. Äh, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne esimene oktoober, keskpäev, hääletame transpordikomisjonis kahekümne teisel novembril ja EKONi komisjon hääletab kahekümne neljandal jaanuaril. hästi, aitäh kõigile, kas keegi soovib äh, mõnda muud teemat tõstatada, kui ei, siis äh, tahaksin öelda, et meie järgmine istung toimub äh, kümnendal novembril kell üheksa ja siis veel järgmine istung kahekümne esimesel novembril kell kolm ja ma kuulutan nüüd istungi lõppenuks. tänan kõiki tehtud töö eest ja samuti tänab esimest tõlke.